Euh, euh, armsad kolleegid, ma teen ettepaneku alustada tööga. esimene punkt, päevakorra kinnitamine, ma tahaks selle kohta öelda, et meil on mõningad muudatused päevakorras, mis puudutab Rootsi eesistumise kokkuvõtet, siis meil on võimalus kuulata hetke pärast Sven Otto Littorini, aga tema, teda ei saada mitte ükski teine minister, kuna äh, kuna proua Hüsmark Pearson ei saa osaleda meie äh, koosolekul, tema on siis Rootsi sotsiaalkindlustuse minister. ning teine asi, mis äh, puudutab autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust äh, ja seda kuulamist, siis see kuulamine toimub kahes osas ja me räägime sellest täpsemalt, kui me selle teemaga tegelema hakkame, nii teine asi, homme hommikul, kui me alustame tööd, siis äh, kokkuleppel raportööri Kinga Kontsiga äh, me saame äh, mikrokrediiti kohta väikse ülevaate nii et homme hommikul siis kui me tööd alustame, siis proua Kinga Künts äh, räägib meile sellest teemast. ning neljas asi, mis puudutab proua Plumbi raport, raportit ähm, rasedate hiljuti tün-, sünnitanud ja rinnaga toitud toitude töötajate tööohutuse ja töötervishoiu meetmete kohta, millest, äh, mille kohta me just äh, kuulame ministrilt ka äh,, siis me homme ei hakka hääletama seda raportit. see hääletus lükatakse edasi järgmisele äh, koosolekule, kahekümne seitsmendale jaanuarile ja me võime seda teha ka seetõttu, et äh, naistekomisjon, mis on juhtivkomisjon, äh, hääletab alles kahekümne kolmandal veebruaril ning arvestades äh, neid muudatusi päevakorras, ma teen teile siis ettepaneku, et äh, meie homse pä-, äh, töö algus ei oleks mitte kell üheksa, vaid oleks üheksa kolmkümmend. härra Davidson, ma saan aru, et te olete väga aktiivne liige asenduskoordinaatorina, nii et ma kohe annan teile sõna. Fru ordförande, jag skulle vilja ha ett vilja lägga ett förslag på att flytta debatt. proua esinaine, ma tahaks teha ühe ettepaneku. arutelu viiendas punktis tuleks ka lükata jaanuari istungile ja põhjuseks on see, et raportöör ei ole kohal. ja seetõttu ma loodan, et äh, seda on võimalik teha, et me saame viienda punkti jaanuarikuusse lükata, siis meil oleks parem arutelu ja raportöör saaks ka kohal olla. aitäh, ütleb esineja. Äh, see ettepanek äh, edastati minuni väga hilja ja sellistes tingimustes on väga raske päevakorda ümber korraldada, nii et äh, see tähendaks, et me peaksime oma äh, töö katkestama kolmveerand tunniks ja minu meelest ei oleks see eriti hea mõte. nii et äh, ma teen teile ettepaneku, ma loodan, et te toetate seda, et äh, me täna korraldaks esimese arvamuste vahetuse ja siis äh, raportööri äh, abilised äh, võtavad selle teadmiseks ja informeerivad teda ning äh, meil tuleks teine arutelu, kus raportöör oleks ka kohal ja kus arutataks muudatusettepanekuid ja tal oleks võimalus siis äh, ka sõna võtta. aga igal juhul ei oleks äh, hea, kui meil nii olulise teema kohta, kus on nii palju muudatusettepanekuid, äh, kohe oleks hääletus pärast muudatusettepanekute tutvustamist nii et minu meelest oleks see väga hea, kui meil oleks praegu esimene mitteametlik arvamuste vahetus äh, muudatusettepanekute kohta ja siis äh, me paneks äh, selle uuesti päevakorda, nii et ma palun, et sekretäriaat leiaks meie järgmisel kohtumisel aja selle jaoks, et meil oleks siis teine arvamuste vahetus, kus oleks kohal ka raportöör ja tal oleks võimalus töötada välja öö, kompromissettepanekut meie lõpphääletuse jaoks. härra Davidson, kas te olete nõus, et me niimoodi töö, niimoodi tegutseksime? mul on veel üks sõnasoovija, palun uh,. About... Uh, ma olen selles küsimuses nõus, et täna oleks mõttekas esialgne arutelu korraldada aga mul on veel üks äh, ettepanek päevakorra kohta. sellisel juhul kõigepealt lubage mul lõpetada härra Davidsoniga arutelu. Jag hade ju helst sett att vi kunde flytta debatten till, eh, till januari. jah, ähm, mulle oleks äh, tegelikult kõige rohkem meeldinud see, kui me kogu selle punkti käsitlemise oleks lükanud jaanuarikuusse, sest minu meelest on väga oluline, et raportöör kohal oleks, aga äh, kui me selle kõik nüüd hästi ette valmistame, et kõik hästi läheb, siis äh, pole hullu, aga mina küll äh, paluks, äh, et te mõtleks järele selle üle, et äkki on võimalik siiski seda arutelu jaanuarisse lükata. proua Kornelisson, palun. Um, uh, nüüd, kus meil homme üheksast kümneni hääletust ei toimu, siis ma paluksin, et me kasutaksime seda aega triloogi ettevalmistamiseks ja et ülejäänud koosolek algaks siis kell kümme, mitte kell üheksa. et me valmistaksime ette triloogiks mikrofinantside asjus. Euh, le, le, le, le, de toute façon, euh, ça ne sert à rien d'avoir un trilogue demain homme hommikul euh, triloogi korraldamisel poleks üldse mingit mõtet, sellepärast et äh, Karapäev tuleb kokku homme, nii et äh, alates meie uue, viimasest triloogi kohtumisest ei ole meil mingisuguseid uid, mingit uut teavet, nii et me ootame Karapäevi kohtumist. nii et võib-olla meil oleks mõtet äh, järgmisel esmaspäeval korraldada kohtumine triloogi et-, ettevalmistamiseks, mis toimuks siis äh, teisipäeva õhtul ja otsustatud on see, et kaheksast üheksani see triloog toimub, nii et ma arvan, et meil on see kaheksandast, kaheksast üheksani järgmisel ähm, teisipäeval ja homme alustame tööd üheksa kolmkümmend, kas on teisi ettepanekuid päevakorra kohta, kui neid ei ole, siis äh, me alustame esimese arvamuste vahetusega pärast äh, kohtu-, arvamuste vahetus ministriga, nii et ma palun ministrit vabandust nende, selle sissejuhatuse eest, aga te teate isegi, millised äh, piirangud meie tööl on. ning äh, äh, neljanda-viienda novembri koosoleku protokoll on välja jagatud, märkusi ei ole olnud, nii et see on kinnitatud ning kolmandas punktis ma tahaksin teile mõningaid asju teada andma küll, teada anda küll, aga ma teen seda pärast kohtumist ministriga. ma tänan härra ministrit, et ta on meie hulgas, ma annan talle nüüd kohe sõna, ma arvan, et see asjaolu, et te olete täna siin meiega, äh, heidab valgust teie osalemisele nendes äh, töödes. täna on meil esimene Lissaboni lepingu äh, kehtivuse päev ja sellel on mei-, nendele äh, teemadele, mida meie käsitleme, väga oluline mõju, vähemalt nendes, selles osas, mis puudutab artiklit üheksa, mis annab meile sellise horisontaalse klausli ja need teemad siis äh, muut-, nende teemade äh, asukoht hierarhias muutub vägagi olulisel määral ja üldhuviteenuste osas on ka palju muutusi. ma arvan, et oluline on ära märkida, et äh, täna on meil tegemist siis esi-, uue juriidilise horisondi esimese päevaga. ja pärast seda, kui eile sõlmiti kokkulepe kahe tee-, teema osas, mis olid blokeeritud ja kus oodati parlamendi äh, seisukohta, siis ka see on väga hea signaal. ma annan teile nüüd äh, sõna. Te olete juba osalenud meie kohtumistel teie eesistumise aja alguses, nii et te teate, kuidas meie töö siin käib, palun, teil on sõna uh,. Madam Chair uh,, first of all time flies. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tuleb öelda, et aeg lendab, kui uh, lõbus on, esimest korda olin ma siin septembri alguses ja nüüd uuesti selleks, et kokku võtta Rootsi eesistumise aeg. ma sooviksin siis kokku võtta Rootsi eesistumise aja tegemised selles valdkonnas, aga kõigepealt paar sõna praeguse tööturu olukorra kohta Euroopas. nagu me kõik teame, on praegune majanduskriis mõjutanud Euroopa tööturgusid üsna halvasti, kahe tuhande üheksandast kümnenda aastani kaotame me kuni seitse miljonit töökohta ja tööpuudus võib kahe tuhande kümnendaks aastaks jõuda kümne protsendini. alates Lissaboni strateegiast on tööhõive suurenenud peaaegu neli protsenti kuni kuue koma kuuekümne viie koma üheksa protsendini kahe tuhande kaheksandal aastal, aga kriis arvatavasti pöörab selle kasvu miinusesse. kriis on mõjutanud kõiki riike, aga erinevalt. eile toimus meil esimene ja ainuke äh, EBSCO kohtumine ja see oli ka viimane õigus- ja siseasjade nõukogu nüüd, kus Lissaboni leping äh, jõustub, siis äh, asjade korraldus Euroopa Liidus muutub samuti. peale institutsionaalsete ja tööalaste muutustega Euroopa Liidus peame me paika panema ka meetmed võitlemaks tööhõive, võitlemaks majanduskriisi mõjude vastu tööhõivele. me peame jagama äh, kogemusi saavutamaks häid tulemusi ja tulemaks välja kriisist ja valmistuma ka väl-, tuleviku väljakutseteks. seetõttu ei, eilsel EBSCO kohtumisel me arutasime ka neid asju. septembris, kui ma siin olin, jäi mul väga selge mulje, et te olete mures praeguse olukorra tõttu ja mures ka selle tõttu, et meie kasutuses olevad vahendid tööhõive olukorra parandamiseks Euroopa Liidus on pärsitud. tuleb ju tunnistada, et asi ei ole ainult numbrite, statistika või protsentide prot-, protsentide küsimusega, vaid me räägime siin inimestest, luust ja lihast inimestest, kes kaotavad oma töökohti, kes pole tööturule jõudnudki kriisi alguses oli sada miljonit aktiivse töö, aktiivses tööeas eurooplast töökohast ilma. ma arvan, et ka nendel olulistel, inimestel on oluline tunda ennast vajalikuna, täita oma unistusi ja mõjutada omaenda tulevikku ma ei unusta seda kunagi, et kolm aastat tagasi osalesin ma Stockholmis projektis, ma kohtusin ühe mehega, kelle nimi oli Leif, ta oli neliteist aastat saanud juba invaliidsuspensioni, sest ta oli ratastoolis ning ta ütles, et ainuke asi, mis tal on tarvis, on töökoht. ja kogu statistika taga tegelikult ongi just see oluline, need inimesed, kes soovi, soovivad olla ühiskonna täielikuks osaks. see ei puuduta ainult inimlikku vaatenurka, vaid ka majandust. võttes arvesse demograafilisi väljakutseid Euroopas, siis kui me soovime oma heaolusüsteeme parandada, koole ja pensionisüsteeme säilitada, on meil tarvis igat töökätt iga töövõimeline inimene peab olema osaline meie tööturgudes, ehitamaks üles meie heaolusüsteeme. me võime poliitilisi, poliitiliselt arutada, kuidas neid süsta-, süsteeme üles ehitada, aga meil on tarvis igat töökohta. ja seetõttu kuna meie vahendid Euroopa tasemel on piiratud, peame me kasutama ära kõik vahendid siseriiklikul tasandil ja ka läbi avatud koordineerimismehhanismi. iga meie poliitikavaldkond peab keskenduma ka kaasatusele. seetõttu ma ütleksin, et sotsiaalne Euroopa algab töökohtadest. kui me räägame, räägime sotsiaalselt kaasatud Euroopast, siis kaasatus tööturgudele on seal väga oluline. samuti tuleb vältida tööpuuduse tõusu äh, ja seeläbi inimeste võõrandumist tööturgudest. me peame õppima eelmistest kriisidest ja tagama, et äh, inimesed naaseksid tööturgudele niipea, kui äh, majanduslik olukord paraneb meil on vaja ära kasutada kogu Euroopa tööjõudu, tagamaks meie kodanike jõukus tulevikus. meie kohtumised algasid juuli alguses, seda ma mainisin ka siin olles septembris ning nendel kohtumistel arutasime me ka liikmesriikide enda tarvitusele võetud meet-, meetmeid tööturgude kohendamiseks tagamaks, et meil on lühemas perspektiivis äh, kõikvõimalik tehtud. ja et meie Euroopa tulevik oleks struktuurselt korralik. arutelude tulemuseks on see väike brošüür, see ei ole küll väga suur, aga siia on kokku kirjutatud äh, iga liikmesriigi parimad tarvitusele võetud meetmed äh, tagamaks töökohtade säilitamine või no inimeste naasmine tööturgudele võimalikult kiiresti. ja ma üritan teile võimalikult kiiresti ka need koopiad saata. EBSCO eilse kohtumise poliitikajäreldused on tööhõiveministrite ettevalmistus Lissaboni järgseks äh, strateegiaks. meie järeldused antakse üle minu peaministrile ja neid kasutatakse siis tulevase Hispaania eesistumise ajal planeerimaks Lissaboni järgset äh, tegevuskava. sellest hiljem veel lähemalt. oktoobris toimus ka Euroopa Ülemkogu, kus rõhutati et ollakse pühendunud aktiivsetele meetmetele tööturgude äh, turgutamisel, vältimaks äh, su-, suure tööpuuduse stabiilseks äh, muutumist ja tagamaks korralikud, korralik eelarvete olukord üle Euroopa Liidu. eilsed järeldused, tööturule kaasatus, kriisist väljumine ja Lissaboni järgne strateegia arutati, milliseid meetmeid tuleb tarvitusele võtta kriisi ajal, astumaks vastu negatiivsetele mõjudele tööhõivele ja kuidas neid meetmeid rakendada nii tõhusalt, et me tuleksime kriisist välja tugevamana ja paremini valmis olevana tuleviku eesmärke täitma. samuti arutati, milliseid tööhõive ja sotsiaalkindlustuspoliitikaid tuleks rakendada et pikemas perspektiivis oleks meie, meie, meie tööjõudu rohkem. ülemkogu järeldused olid meie aruteludeks ka aluseks, me peame pane, äh, tagama parema äh, eelarvepoliitika ja heaolu kõigile. järeldustes rõhutatakse, et kaasatus tööturul Äh, kui see on kombineeritud sotsiaalkindlustuspoliitikaga, on võtmefaktoriks äh, tööturgude kaasatuse suurendamisele. mina arvan, et need järeldused saadavad detsembri ülemkogule selge sõnumi ja ka järgmisele eesistujale Hispaaniale selge sõnumi, et tuleb jätkata arutelusid uue Euroopa strateegia üle alat-, pärast kahe tuhande kümnendat aastaks, aastat äh, tööhõive ja majanduskasvu asjus tuleb öelda, et meie eesistumisaeg on olnud huvitav ja on, meil on uus Euroopa Parlament, uuendati aluslepingut, komisjon hakkab oma tööd lõpetama ja me peame ju veel ootama, et uus komisjon tööle hakkaks alles selles mõttes pidime me andma oma parima, et, et siluda Hispaania ja uue komisjoni teed. nüüd ootan ma ka üleval olevates küsimustes tõsist koostööd Euroopa Parlamendiga, me peame koos töötama, tagamaks helge tulevik. nagu ma juba ütlesin, siis äh, kriisi tunnetavad kõige rohkem inimesed. et leevendada kriisi mõju, on komisjon välja tulnud ka äh, uue ettepanekuga Euroopa mikrolaenude äh, ameti asjus see äh, võib aidata kaasa tööturgude kaasatuse suurendamisele. meil on tarvis äh, parandada inimeste juurdepääsu tööturgudele. selle, see ettepanek on olnud eesistumis e, eesistuja jaoks olnud väga oluline ja on seda ka edaspidi. nagu ma ütlesin, äh, kriisi vastu võitlemise asjus töötame me edasi ka koos parlamendiga ja eelkõige tekitavad loomulikult siin ettepanekus probleeme eelarvelised küsimused ja selle uue instrumendi rahastamine. nõukogu toetab komisjoni ettepanekut selles osas, et et öö, uude mehhanismi tuleks üle kanda öö, rahasid öö, kuskilt mujalt. me öö, üritame saavutada esimesel lugemisel kokkuleppe, kuigi tegemist ei ole lihtsa küsimusega ma ka äh, usun, et selle instrumendi osas kokkuleppimine aitab kaasa kriisist väljumisele. meil on veel paar päeva aega Rootsi eesistumisajast ja loodetavasti me saavutame edu. veel üks oluline küsimus on pere- ja tööelu ühildamine. mul on teile hea meel teatada, et nõukogus lepiti kokku vanemapuhkuse asjus eile see direktiiv põhineb äh, raamotsusel, mis sõlmiti sotsiaalpartneritega ja nii isad kui emad saavad siis paremini kombineerida töö ja pereelu. samuti ähm, on meeldiv, et teie Naisõiguste Komisjon toetab seda otsust, aitamaks kaasa soolisele võrdõiguslikkusele ja vanemlike kohustuste jagamisele nõukogul on oluline aidata kaasa meestel ja naistel paremini ühildada töö ja pereelu, seetõttu jõudsime me kokkuleppele ka füüsilisest isikust ettevõtjate direktiivi osas. eile EBSCO nõukogus siis. Rootsi eesistujana oleme me üritanud, on üritanud ka emaduspuhkuse asjus edasi töötada, me oleme äh, Äh, olnud ühenduses tihedalt ka Edith Estrela teile raportööriga ähm, ja oleme silmas pidanud ka teie töökava. meie äh, minister Sonnekoord osales ka teie aruteludes ähm, neljandal novembril FEM komisjonis. peale selle soolise võrdõiguslikkuse ja integratsiooni minister käis teie komisjon, FEM-i komisjonis äh, varemgi ning selle äh, ettepanekualane töö jätkub Hispaania eesistumise ajal. meie kõrgetasemeline konverents tööturu kaasatuse osas kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal oktoobril Stockholmis äh, tõi kokku erinevad osapooled, nagu näiteks eksperdid äh, ja arutati seda, kuidas astuda vastu töökohtade kriisile, ilma et satuks ohtu meie majanduse jätkusuutlik tulevik seal esitleti uusi huvitavaid uuringuid, toodi välja erinevad aspektid ka tööturu kaasatuse äh, küsimuses. keskenduti ka sellele, mida on tarvis äh, teha, et saavutataks selline tööturu kaasatuse määr, mis äh, ka Euroopa kodanike tulevikku kindlustaks siis räägiti järgmise kümne aasta tööturu arengutest ja kolmandaks äh, aktiivsest sotsiaalkindlustuspoliitikast. konverentsi kõrval toimus ka seminar ministrite vahel, kus arutati seda, kuidas hakkama saada praeguse kriisiga, parandades äh, juurdepääsu tööturgudele räägiti erinevatest siseriiklikest meetmetest, mida on tarvitusele võetud ja vahetati kogemusi. üks kuu on meil eesistumise ajast veel järel ja ma olen kindel, et me suudame äh, väljakutsetele vastu astuda ennemgi, kui me teatepulga Hispaaniale üle anname. ma tahaksin isiklikult tänada Euroopa Parlamenti ja Tööhõivekomisjoni teie koostöö eest viimastel kuudel ja me soovime tulevikuski teiega koostööd teha. Euh, aitäh härra ministrile Rootsi eesistumise aja tulemuste tutvustamise eest. Rootsi eesistumise aeg oli raskel ajal, sest äh, ma ütleks, et te olite kahe äh, komisjoni vahel ja ootasite äh, aluslepingu ratifitseerimist, nii et hoolimata sellest on tulemused, mis teie ettepanekute alusel äh, nõukogus saavutatud on head, aga ikkagi on ka asju, mille osas praegu veel toimuvad vägagi kriitilised läbirääkimised meie kahe institutsiooni vahel ja ma arvan, et see on ka üks nendest teemadest, mida me käsitleme praegu toimuma hakkaval arutelul. ma kõigepealt annaks äh, sõna proua Kinga Köntsile, kes äh, on meie raportöör mikrokrediidi äh, teemadel. Eh, for... suur, suur tänu, suur tänu, härra minister ja ma tahaks tänada teid nende kommentaaride eest. tahaksin teid õnnitleda ka teie edu tõttu, sest ma tean, et teil on olnud küllaltki keeruline olles äh, kriisi keskel tööhõive sotsiaalküsimuste minister, see ei ole mitte lihtne töö. ma olen nõus ka enamuse sellega, mida te ütlesite. Teie mainisite ka seda, et kuigi me näeme ka mõningaid paranemise märke äh, finants- ja majandusolukorras Euroopas ja me näeme ka samas, et tööhõive olukord ja ka sotsiaalküsimuste olukord võib äh, veelgi halveneda sest äh, aastal kaks tuhat kümme kuni kaks miljonit inimest kaotavad oma töökoha äh, ja tööpuudus võib äh, tõusta kümne protsendini, mis on väga kõrge võrrelduna varasemate aastatega. Te mainisite ka selles, et me räägime inimelust, see ei ole statistika ainult, vaid see puudutab inimesi ja meil on vaja kõike selleks, et tulevikus Euroopas olukord paraneks. on tõepoolest õige, et sotsiaalne Euroopa algab tööhõivega. mida ma tahaksin teie käest äh, küsida, on teiepoolne väga hea toetus äh, mikrokrediidirahastule, nagu te teate, mis võib ollagi Rootsi eesistumise aja edulooks ja on väga hea võimalus, et me tekitame siin ka lahenduse, sest mingil, mingil hetkel ma ei saanud päris aru, miks need läbirääkimised olid niivõrd keerulised. sest nii palju, kui aru ma sain, kõik olid nõus, et see on asi, mida meil vaja on. inimesed kaotavad oma töökohti, nad kaotavad ära ka oskusi tagasipöördumiseks tööturule aasta jooksul. nii et seetõttu on äärmiselt oluline, et meil on olemas ka meede, mille abil me saame aidata inimestel säilitada enda aktiivsust, et nad tuleksid tagasi nii kiiresti kui võimalik ja siin ei ole tegemist äh, ka ainult finantsküsimustes, vaid ka toetuses, mentortegevuses ja aidates inimestel õppida uusi oskusi ja alustada uut ettevõtet. ning tõepoolest me loodame, et Rootsi eesistuja suudab äh, toetada seda programmi, mida meie äh, peame kõik äärmiselt edukaks. ning loodetavasti saate ka ülemkogus sellele anda omapoolse toetuse, parlament on tõepoolest valmis seda toetama nii palju kui võimalik. kuid ma usun, et me vajame kindlasti nõukogu toetust ja Rootsi eesistuja toetust, suur tänu! suur tänu ja ma olen teiega täiesti nõus. mina ütleksin ka oma poolt, et me tõepoolest siin oleme ühel poolel, me püüame toetada ja lepet saavutada ja loomulikult leppe, äh, äh, kokkuleppe saavutamiseks on vaja kompromisse, see on nii, nagu asi on. probleem on see, et mõningates liikmesriikides on väga keerulised eelarveprobleemid. me püüame avaldada survet, et saavutada tasakaalu. et kui, ma võiksin teil paluda, et ehk te kõik helistaksite oma rahandusministritele ja ütleksite, et nad võtaksid natuke vabamalt, siis oleks palju parem ja me püüame teha oma parimad selles osas ja püüame jõuda kompromissini niipea kui võimalik. kui meil on kokkulepe olemas, siis loodetavasti näeme ka kriisi lõppu. nii et äh, teeme selle ära nii kiiresti kui võimalik ja lihtsalt teeme selle ära, see on minu e-, eesmärk. me leiame, et praegusel hetkel, et me riskime äh, vähemuse blokeerimisega nõukogus ja mis ei oleks eriti hea, aga ma kindlasti jälgin seda olukorda ja suhtlen telefoni teel hästi palju, et minu kolleegid suudaks veenda oma kolleege valitsustes, et äh, äh see, äh, seda aktsepteerides, kuid me peame tegema siin kindlasti koostööd. aitäh, härra minister, olge veendunud, et äh, me kasutame kõiki argumente selleks, et mitte veenda üksnes finantsministreid, vaid ka sotsiaalministreid, keda see mm, teema huvitab. Teie ettepanek on kindlasti väga kasulik ettepanek ja komisjoni liikmed on väga mures selle mikrokrediidirahastu edu pärast ja see peaks äh, see teema peaks lahendatud saama Rootsi eesistumise ajal, nii et me üritame veenda rahandusministreid, aga ka sotsiaalministreid. kõigepealt saab sõna proua e e Moran ja siis proua Turunen. aitäh, proua esinejana, ma sooviks tänada härra ministrit, et ta veel kord tuli ja tegi meile kokkuvõtte äh, Rootsi eesistumise ajal tehtud tööst. ma ei äh, lisa midagi mikrokradiirahastu teemale, sest me kõik te tunneme seda äh, teemat ja ja väga pooldame seda ja et äh, see on väga oluline töökohtade loomiseks. Ähm, ja ükskõik kui väike on see rahastamine, see tähendab siiski siiski äh, panuse andmist äh, töökohtade loomisse. ma sooviks tagasi tulla kahe teema juurde, mis äh, on meil eriti südamel seoses kriisi vasta-, tagajärgede vastu võitlemisega, aga ka ähm, laiemas mõttes tööhõivega seoses. Need on siis kaks küsimust, mis puudutavad kaasami-, aktiivset kaasamist tööhõive kaudu. ma sooviks küsida, et äh, kuidas teie arvates Rootsi eesistumise ajal äh, oleks võimalik äh, mm, suurendada noorte tööturule tulekut, sest me teame, et kriisi ajal noortel, kes on lõpetanud oma ettepanekud, on väga, nende hulgas on väga suur tööpuudus, ja neil on erilisi raskusi äh, töökohtade leidmisega. loomulikult me võime siin äh, rääkida suurtest äh, humanistlikest eesmärkidest ja tööpuuduse vastasest võitlusest, aga seal nende noorte puhul on tõesti tegemist elanikkonnarühmaga, kellel on suuri probleeme, et kuidas lihtsustada nende tööturule tulekut. ja noorte hulgas on üks alarühm, kes on eriti haavatavad, need on need noored, kellel ei ole haridust. nii et äh, äh, kutsehariduse puudumine on äh, üks neid tegureid, mis eriti suurt rolli mängib nende noorte puhul. ja teine teema, mille kohta ma tahaksin küsida, Te rääkisite siin äh, turvavõrgustikust, turvavõrgust selleks, et äh, tagasi pöörduda tööle. me kõik oleme mm, äh, siin loonud sellise meetme, milleks on kvalifikatsiooni tunnustamine ja me teame, et see asi ei lähe eriti kiiresti, et kas te suudate meile öelda, mida teha selleks, et see vastastikune, see tunnustamise küsimus edeneks paremini, me ootame tõesti konkreetseid vastuseid. proua Turunen, palun. ja tak, fru Formann, for ordet og mange tak til den svenske minister for at møde op her anden gang. Det sætter virkelig pris på, at du prioriterer den. Äh, suur tänu ähm, äh, Rootsi ministrile, et ta on siia tulnud juba teist korda, et see tõepoolest ähm, annab väga äh, olulise signaali välja. mul on küsimus teile, kui me räägime äh, tööhõive ja sotsiaalstaatusest Euroopa Liidus, siis me äh, usun, et me peame sellesse debatti äh, rohkem lisama realismi, ausust, mitte pessimismi küll. sest kui mina nüüd olen kuulanud ametiühinguid ja ettevõtjaid, siis nemad ütlevad, et olukord on äärmiselt tõsine. tegemist on väga karmi Äh, ja tõsise konkurentsiga, mis puudutab äh, tööhõivet, töökohti äh, ja meil on juba päris palju sotsiaalset kaadamist Euroopas, kuid ähm, tõepoolest poliitikud peavad olema valmis sellega toime tulema ametiühingud suhtuvad Euroopa suun-, suhtes väga positiivselt Taanis ja meil on raske ka nendele selgitada, miks olukord ei ole paranemas ja ma tahaks teada, mida Rootsi eesistuja on teinud või mõtleb, mida ette võtta sotsiaalse kaadamise probleemiga ja töötajate lähedamisega teistesse riikidesse. suur tänu. ma alustaksin kõigepealt sellega, et ähm, vastan äh, proua Meraale, mis puudutab noorte sisenemist tööturule ma usun, et me kõik tunneme frustratsiooni selle üle, et paljudel noortel on raske siseneda tööturule. kui me vaatame nüüd äh, siis teatud ajaperioodis üle riikide, hoolimata sellest, millised on organisatsioonilised süsteemid tööturul, siis me näeme seda, et noored kipuvad olema noored kipuvad käima rohkem äritsüklitega kaasas, kui äh, see tsükkel langeb, siis nemad, neid äh, koondatakse kiiremini, kui tsükkel tõuseb, neid äh, võetakse tööle kiiremini. kui me vaatame Ameerika Ühendriikide praegusel hetkel tööpuudus on umbes üheksa protsendi juures ja noorte tööpuudus on kaks korda kõrgem. nii et ka sellise riigi puhul, mille olukord on hoopis teistsugune majanduslikult mõttes ja ka töösuhete mõttes, siis see päris niimoodi on. ma usun, et kui me vaatame neid riike, mis on olnud edukamad noorte äh, tööhõive arvude vähendamisel, see on kaks sõna, mis võib tegelikult ähm, kirjeldada nende positsiooni, see puudutab aktiveerimist ja harimist. aktiveerimine tähendab seda, et püütakse äh, hoida neid noori äh, tööturule nii lähedal kui võimalik, kui majandus langeb ja haridus, nagu te ise mainisite, madam Moro, on äärmiselt oluline selleks, et äh, aidata noortel valmistuda töökeskkonnaks, mis on tulevikus nende tulemus. ma arvan, et üldises mõttes riigid on et tegemist on tihedalt suhedega, äh, suhetega siin, kui me vaatame siin tööhõivet Äh, situatsiooni tööturul, kui vaatame näiteks Taanit, siis on neil lähedasem suhe haridussüsteemi ja tööturu vahel võrreldes sellega, mis meil Rootsis võib olla. ja see on meile takistuseks, sest paljud noored lahkuvad koolist ja neil ei ole mingeid kontakte tööturuga olnud ja Ulla Ludvigson siin, ähm, ähm, kes on siin Rootsist, on, oli varem ametiühingu tegelane, tema ametiühing oli äärmiselt tugev, valmistas ette kokkuleppeid, ähm, et inimestel oleks võimalik siseneda tööturule organiseeritumalt ja ma usun, et me võiksime õppida palju nendest headest tulemustest, sest haridussüsteemi kaudu on võimalik äh, teha tööd sotsiaalsete partnerite kaudu äh, ning saavutada siis paremat seost äh, nende äh, tööturu ja süsteemide vahel. siis mõningates riikides võidakse väita, et olukord on teistsugune. Taanis öeldakse, et on olemas ka täiesti selliste äh, finantsiliste mõjuritega, aga nendesse ma nüüd ei tahaks sukelda. kui ma vaatan äh, sotsiaalset kaadamist, siis äh, ma ei tahaks seda sõna eriti kasutada, ja seda erinevatel põhjustel. kõigepealt see saadab inimestele signaali, et kolimine ühest riigist teise on paha asi. mina sellega päriselt nõus ei ole, sest ül-, üldises mõttes on see päris hea. ja ma tean, et teie ilmselt ka arvate seda, et kui äh,, kui te kolite ühest riigist teise, saate töötada teises riigis, on üldises mõttes hea asi eriti kui ma olen nüüd mõnda aega rootslane, siis demograafia mõttes meil on vaja mitte ainult üh, iga töökätt Rootsis, vaid meil on ka vaja kõiki teisi inimesi, kes Rootsi tuleks ja teeksid tööd. kui me ütleme kahekümne või kolmekümne aasta tagus, pärast tulevat perioodi, et see on minu arvates väga hea ja see on ka väga hea võimalus saada uusi kogemusi nii enda jaoks üksikisikuna ja tööturul üldisemalt kuid samas, nagu ehk teil on ka meeles, kui see äh, teema kerkis üles Euroopa kohtus, siis meile see tulemus ei meeldinud, sest äh, leidsime, tegemist ei olnud hea tulemusega. esialgu meie arvamus oli see, et Rootsis peaks meil kehtima Rootsi kollektiivlepped, aga nüüd me peame seisma silmitsi olukorraga ja par-, tulema sellega toime nii hästi kui võimalik. ja no nagu teate, meil oli parlamentaarne Lavalle päring, mis äh, esitas ettepaneku ja sellest sai siis parlamendi poolt äh, vastu võetud seadus, see tegemist oli kõige parema <clears throat> tasakaaluga mida oli võimalik saavutada, nii et me otsustasime, et Rootsis me ei pea rakendama seadusjärgse minimaal, miinimumpalk, kas meil on kollektiivlepped, mis kehtivad ja samas meil on piisavalt võimalusi ka äh, näiteks streikide kasutamises, kui meil on tegemist välislepingutega, mis sisaldavad sätteid äh,, siis mis on seotud töötajate lähetamisega äh,. tegemist on väga raadse teemaga ja komisjon on teinud ära piisavalt head tööd selleks, et parandada süsteemi läbipaistvust. tehakse väga tihedat koostööd Euroopa tasandil sotsiaalsete partneritega ja nagu te teate, siis äh, on olemas äh, kaks elementi selles diskussioonis, üks nendest puudutavad äh, sotsiaalõiguses, mis on seotud leppega, aga ma usun, et on hilja juba, sellepärast et see lepe tänasest jõustus, nii et igal juhul see laev on juba läinud kuid teiseks on see, et me vaatame üle töötajate lähetamise direktiivi äh, konkreetsemalt. Äh, president Barroso on rääkinud äh, räägitakse määruse, rakendusmääruses siis, ma täpselt ei tea, mida see tähendab me tahaksime jõuda siis tagasi, pöörduda tagasi töö, siis komisjoni juurde ja teada seda, mida sellega mõeldud on sest me, me rääkisime ka eelmine kord juba siis ähm, töötajate lähetamise direktiivi muudatusettepanekutest, aga vaatame, mida komisjon välja mõtleb, aga ma suhtun ähm, äärmise ettevaatusega sellesse teemasse ja äärmiselt oluline on, et kõik inimesed mõistaksid, mis nende, teaksid, mis need määrused on, et teaksime juba ette, mida oodata ja saaksime siis vastavalt ka tegutseda. kui ma püüan äh, vältida sõnu sotsiaalne kaadamine, siis loomulikult meid ei meile ei meeldi see, et inimesi koheldakse halvasti tööturul mingi sätte tõttu, mida äh, Euroopa Kohtu otsusega on äh, hakatud ellu viima, kuid loodetavasti vastab siis teile, teie küsimusele. aitäh, härra Koferati ja pärast äh, proua Grüni. proua esinaine, härra minister, ma arvan, et väga oluline on see, mida te juba ütlesite, et Rootsi eesistumise ajal on tehtud palju ära selleks, et meil oleks äh, väga hea tööturg, siin on olnud otsuseid äh, vanemapuhkuse kohta ja naiste toetamiseks, kes äh, soovivad sünnitada. see kõik peaks andma panuse selleks, et tööturg kasvaks, aga on toimunud ka muutusi, kvalitatiivseid muutusi tööturul. noor, paljud inimesed on tööturult väljunud äh, erinevatel põhjustel ja see on tähendanud seda, et kaduma on läinud teadmised ja professionaalsus ja need ei ole ala, asjad, mis äh, tingimata oleks alati seotud äh, inimeste vanusega, aga selge on ka see, et mida kauem inimene on töötanud, seda rohkem kogemusi ta on, tal on. kas te ei arva, et äh, oluline oleks äh, äh, tööturumeetmetele selliste meetmete lisamine, mis puudutavad siis haridust ja koolitust, selleks et ähm, parandada selle, seda olukorda, et teatud et kaduma läinud äh, teadmised, mis on seotud äh, inimeste kutsetööga. ning äh, veel üks asi, mobiilsus noorte ja noorte inimeste puhul on väga oluline, aga kindlasti on suur vahe selles, nende juhtumite puhul, kus noor inimene saab ise valida, kuhu ta läheb, ja nende juhtumite puhul, kus noor ei saa ise valida, kuhu ta läheb, kui tal ei ole alternatiive kas te ei arva, et tulevikus, kui kriis, kriisist on üle saadud, oleks oluline ühelt poolt äh, tegeleda tööturuga, aga teiselt poolt äh, tegeleda ka palkadega, sest ma arvan, et äh, erinevad tööjõukulud võivad ka tekitada muudatusi nii ühe riigi siseselt kui riikide, erinevate riikide vahel ma arvan, et äh, tuleb koordineerida ka tööjõupoliitikat äh, ja, ja äh, palgapoliitikat. proua Grüni, aitäh, ähm, härra minister, kas te võiksite meile kinnitada seda, et tööhõive küsimus on järgmisel äh, nõukogul detsembris äh, prioriteet, te olete, sest äh, see on tõesti teema, mis meil on äh, kriisi ajal eriti südamel. ja et kas äh, nendes konkreetsetes meetmetes, mille kohta te ettepanekuid teete, ma nüüd tulen ka tagasi noorte juurde, nagu teisedki eelkõnelejad, mind huvitaks aga eriti puuetega inimeste küsimus, et tõesti kriis tabab äh, Äh, eriti raskelt äh, neid inimesi, kes on niigi haavatavad. kas teil on konkreetseid meetmeid, mida te saaksite ette panna ning mis puudutab äh, sünnitanud ja rinnaga toitvate naiste direktiivi, et kas see see on nüüd edasi lükatud jaanuarikuusse, aga mida teie arvate, kas, kuidas sellel direktiivil Hispaania eesistumise ajal minema hakkab? aitäh! <laughs> Let's, let's start with um, uh... suur tänu. alustuseks härra Kohverati ja niinimetatud vanade inimeste küsimus tööturul. me võime ju kõik muretseda noorte inimeste pärast ja kuidas nad sisenevad tööturule. Äh, siis äh, tuleb küll öelda, et nad, noored inimesed võivad küll töö kiiresti kaotada, aga nad äh, majandusolukorra paranedes äh, jällegi saavad selle kiiresti tagasi. vanadel inimestel on töökoha tagasisaamine palju keerulisem. seetõttu ma tunnen vägagi muret vanemate inimeste pärast, kes on töö kaotanud kriisi tõttu vanemate kriisi, varasemate kriiside kogemused näitavad, et äh, tulemuseks on ähm, inimeste tõrjutus tööturgudelt, kas nad hakkavad saama pensionit või ähm, invaliidsuspensionit või midagi sarnast. aga igal juhul tööle need vanemad inimesed tagasi ei lähe, seda näitavad meie kogemused paarikümne aasta tagusest kriisist Rootsis. siis ettevõtete puhul, mis tegevuse lõpetavad, tuleb öelda, et meil on siin probleeme nii majandustsüklite kui ka majandusstruktuuri muutumisega. näiteks Volvo või Saabi puhul ei saa ju juht juhtidele hakata ütlema, kes on väga hästi haritud ja kogenud, et, et te peate nüüd minema kooli tagasi. aga ma nõustun teiega vägagi selles, et kõikide poliitikavaldkondade vaheline koordineeritus on hädavajalik. tööturupoliitika ei saa olla eraldiseisev, ta ei saa võidelda üksi majanduskriisi mõjudega, meie poliitikad peavad olema integreeritud meie rahandus, maksu, hariduspoliitikad peavad moodustama sellise segu. Need segud ju erinevad riigiti, sest probleemid on erinevad. ja tuleb tagada, et meil on olemas vajalike instrumentide sobiv segu, aga ilma nende, selle integreerituseta ei suuda me probleeme lahendada siis oleme me pigem nagu kindlustusagent, kes tuleb kohale pärast tulekahju, mitte et eh, me oleks tuletõrjuja, kes väldib tulekahju levimist. nüüd eh, tööhõive prioritiseerimine, loomulikult me prioritiseerime seda. see on kriitilise tähtsusega meie kõigi jaoks kui see, see nii ei oleks, võiksime me lihtsalt kõik koju tagasi minna. põhjus on jällegi lihtne. nagu ma ennem ütlesin, kui meil ei ole inimesi tööturgudel, siis me võime küll siseriiklikult ja Euroopa tasemel vaielda, kuidas me kulutame seda raha, mida meil tegelikult ei ole, aga kui meil inimesi töötamas ei ole, on see mõttetu nüüd need muud küsimused tuleviku kohta, siis vahest ma sellele vastama ei hakkagi, parem oleks võib-olla, et vastab minu hispaanlasest järeltulija samuti on uue tulevase voliniku ees palju huvitavaid küsimusi, mis siit komisjonist tulenevad, igal juhul palju edu temale! nii et äh, see põnevus jääb endiselt alles, härra Livingston ja siis proua Liisa Jaagonsaari. aitäh, proua eesistuja! ma tervitan äh, siin härra ministrit, mul on väga hea meel äh, teda siin näha ja mul on väga hea meel, et meil on võimalus talle küsimusi esitada. ja mõningaid neist küsimustest te kindlasti juba tunnete. ma kuulsin äh, teie mm, sõnavõtust, te rääkisite Lavalist ja Euroopa Kohtu otsusest ja sellest, et seal te ei tulnud välja õiget signaali, vaid et see oli täiesti vale öeldi, et äh, taheti miinimumdirektiivi, aga sellest sai nüüd siiski ülempiir. kas te oleksite nõus ütlema, et äh, te teete kõik, mis võimalik, et äh, see, mida kohus ütles ja me arvame, et oluline on ka see, et meie tööandjatena töövõtjatena ja see puudutab ju kõik, suurt enamust Euroopa eh, töötajaid, kes, kellel võivad olla sellised lepingud. kas te hoolitsete selle eest, et nõukogus eh, üht-teist tehtaks selle vastu, et hoolimata sellest, et Rootsi eesistumise aeg hakkab lõi-, lõppema, komisjon Äh, hakkab varsti korraldama tööaja äh, direktiivi kohta konsulteerimisprotsessi ja selle mm, kohta võiks ähm, tulevasele komisjonile ka üht-teist öelda. Te ju teate, et äh, Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et äh, mõned meetmed äh, ära kaotataks, mis äh, tagavad töötajate turvalisust. mida teie sellest arvate ja mida teeb Rootsi nõukogus, äh, kui hakatakse langetama otsuseid selle teema kohta? ja ma sooviks küsida ka, et kas te olete märganud, et niinimetatud Stoiberi töörühma raport, kus mm, nähakse ette äh, bürokraatlike tõkete kaotamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Mm. üks võimalus seda tõlgendada on ju selline, et Rootsis äh, kaoksid mõningates ette, mõningate ettevõtete jaoks äh, teatavad äh, nõuded ära ja, ja mujalgi oleks lugu samamoodi. kas te arvate, et oleks mõttekas äh, suur osa töö, et, et need äh, sätted ei kehtiks suurele osale töötajatest. oluline on, et äh, halduskoormus väheneks ähm, ettevõtete jaoks, aga see ei tohi käia töötajate arvelt, see ei tohi toimuda töötajate turvalisuse arvelt. ma sooviks, et te vastaksite sellele küsimusele ning te rääkisite ikka ja jälle sotsiaalsest Euroopast, et sotsiaalne Euroopa algab tööhõivega. see on kindlasti väga sisukas äh, sõnavõtt, aga oluline on ju see, et need töökohad oleksid head, mitte lihtsalt suvalised töökohad, et äh, et oleksid sobivad äh, töötingimused, et tööohutuse tase oleks adekvaatne. võib-olla me kõigis asjades ei ole äh, Äh, ühel, ühel meelel, aga sellest me võime pira-, kahepoolselt rääkida. härra proua Jaakonsaari. Kuten ministeri sanoitte, työvoiman liikkuvuus on yksi e- minister juba ütles, et äh, tööjõu liikuvus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, aga sellele tuleb anda ka mingi positiivne sisu selles valdkonnas on toimunud teatud kuritarvitusi, millest tuleks lahti saada. kolleegid on juba maininud neid, mõningates ettevõtetes näiteks vallandatakse omaenda töötajad ja tuuakse sisse odavamad töötajad teistest liikmesriikidest. see on liikuvuspõhimõtte kuritarvitamine. veel üks probleem. sunnitöö inimkaubandus ja sunnitöö on Euroopas levinum kui orjanduse ajal. selle osas ei tohiks silma kinni pigistada. aga veel sellest, mida minister ütles, mis juhtub pärast kriisi? pärast kriisi Äh, toimub selline rahunemisperiood, äh, Rootsis ja Soomes arvatavasti võib täheldada suurt tööpuudust, oodata tuleb aga ära, äh, kui pikaajaline see tööpuudus saab olema. Soomes me arutame neid küsimusi ja räägime ka uuest konkurentsiõigustikust. meil teatud miinimumõigustik on olemas ja see mõjutab ka kolmandat sektorit Äh, inimesed, kes omavad ise oma ettevõtteid, äh, on ohustatud, sest äh, see uus, uus õigustik pärsib nende tegevust. kas te, minister, olete selle kohta midagi kuulnud? Yes, thank you very much um,. Ole Ludvigsson first um,, first I will talk. suur tänu, kõigepealt Ole Ludvigsoni küsimus ja ma ütleksin paar sõna veel Lavalli kohtuotsuse ja paari teise sarnase kohtuotsuse kohta viimastest aastatest. loomulikult ma ei saa siin hakata õiguslikke argumente välja tooma Euroopa Kohtu otsusest, aga pole mingi saladus, et me oleme selle otsusega, ei ole selle otsusega rahul. tõsiasi on see, et me üritame anda oma parimat, et olukorda parandada. retooriline küsimus oleks, et mis see siis peaks olema ja arutelust on tulenenud äh, mõtted, et kas see peaks olema mingi sotsiaalklausel, mis on sisse kirjutatud aluslepingusse, see võimalus on nüüd möödas, või siis mingisugune säte töötajate lähetamise direktiivis. ainult need kaks mõtet on aruteludest välja tulnud. mina ko olen korduvalt äh, seda küsimust tõstatanud nõukogus, esimesel kohtumisel juba pärast kohtuotsust ja pärast ka Lavalli uuringuid ja nõukogus ei soovita uuesti arutelusid avada töötajate lähetamise direktiivi osas. pall on komisjoni käes. Nemad peaksid tegutsema. igatahes meil on tarvis nüüd selgust selles osas, et mida härra Barroso tegelikult rääkis millest, millest härra Barroso rääkis, kui ta rääkis mingisugusest uuest määrust, määrustikust. ma arvan, et sotsiaalpartnerite kaasa, kaasamine on väga oluline, komisjon on üsna osavasti korraldanud foorumeid, suurendanud läbipaistvust infovahetuses, mis puudutab töötajate lähetust Euroopa Liidus. ja loodetavasti olukord parla-, paraneb veelgi ma ei hakkaks siin töötajate lähetamise direktiivist rohkem rääkima, aga tuleb veel ära mainida, et nii palju kui mina tean, siis selles osas ei ole ükski liikmesriik nõus. nüüd tööaja direktiiv, kas te mäletate Monty Pythoni surnud papagoi sketši? jah, siin ongi tegemist selle surnud papagoiga. nõukogu jõudis kokkuleppele pärast seitsmeaastaseid läbirääkimisi ja siis kukkus see kõik läbi pärast läbirääkimisi parlamendiga. kui te kohtute uue volinikuga, siis palun küsige temalt, mida ta kavatseb teha, sest meie, meil ei ole sellest aimugi. viimastel kuudel on arutletud pigem täiesti uue direktiiviga väljatulemise üle tööaja osas. see oleks ka huvitav plaan järgmiste aastate tööks. Rootsi positsioon on olnud äh, jõuda kokkuleppele tööaja direktiivis kakskümmend kolm liikmesriiki vähemalt on oma probleemidest üle saanud, me sooviksime, et tööaja direktiiv jätaks ruumi, palju ruumi sotsiaalpartneritele ähm, kokkulepete sõlmimiseks, me mõistame, et see erandi väljajäämise küsimus on problemaatiline, aga Nendel riikidel, kellel see erandiõigus praegu juba on, pole mingisugust motivatsiooni uuesti läbi rääkima hakata, nad lihtsalt äh, ütlevad ei ja kokkuleppele ei jõutagi. seetõttu oli ka keeruline nõukogus kokkuleppele jõuda, kahju, et see äh, kõik lõpuks läbi kukkus minu arvates oleks äh, väga rumal siit välja jätta väikeettevõtted, sellest hakatakse rääkima kindlasti nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. võttes, me peaksime arvesse võtma oma kogemusi ja praktilist olukorda koha peal, mitte lihtsalt välja jätma suurt hulka ettevõtteid, see tekitaks probleeme meil siseriigis ja siseriiklikult ja arvatavasti probleeme ka Euroopa tasandil. see vist oligi kõik. aitäh härra Plas-, Pascal Rierek ja siis äh, härra Falbr. aitäh, ähm, proua esineja, härra minister, suur tänu teie selgituste eest ja ka selle eest, mida te olete ära teinud. aga sisuline küsimus, mida me siin väga vähe oleme arutanud, on see, et äh, tööpuudus on kasvanud ja see kasvab edasi ja see on see põhiküsimus, mida me peaksime käsitlema, me peaksime rääkima äh, hädavajalikest meetmetest selleks, et tööpuudust vähendada. Need meetmed, millest teie olete rääkinud, on kindlasti huvitavad, aga need ei võimalda vastu astuda äh, sellele tööpuuduse lainele, mis tekitab väga palju vaesust, äh, millega me siis peame tegelema. ning teine asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et mind väga üllatas teie vastus meie kolleeg proua Turunenile, mis puudutas sotsiaaldumpingut ja ettevõtete üleviimist teist, teistesse riikidesse, need ei ole ju töövõtjad, kes otsustavad, et ettevõtted viiakse ära. kui e-, otsustatakse, et ettevõte e, viiakse teise riiki, siis e, seda tehakse ju selleks, et saada kasu madalamatest tööhõive, normidest tööjõule nii et meil on äh, Prantsusmaal kaks hiljutist juhtumit. Äh, Ile-de-France'i piirkonnas äh, üks, üks firma, Rootsi päritolu H&M, otsustas oma logistikakeskuse üle viia Need töötajad olid Bourgeois Pariisi lähedal ja otsustati, et see logistikakeskus läheb Äh, Rootsi ning äh, teine firma SKF pidi, äh, ei olnud rahul ette, töötajate reaktsiooniga ja ähm, Nad tahtsid oma tehase Vendoomis sulgeda ja siis nõudsid töötajatelt, et nad, töötajad läheksid välja õpetama Bulgaaria töötajaid, kes tegelikult ju konkureerivad nendega, kes, kelle pärast nad oma öö, äh, töökohad kaotavad. ma arvan, et me ei saavuta sotsiaalset kaasamist, kui me ei tee rohkem jõupingutusi teadusuuringute vallas ja mm, äh, tu-, ja tuleviku töökohtadesse, kui me ei tegele tuleviku töökohtadesse. ning neljas asi puudut-, millest tahaksin rääkida, puudutab mikrokrediite ma arvan, et see krediitide küsimus äh, on midagi, mis puudutab äh, Euroopa Keskpanka ja riikide keskpankasid selleks, et äh, oleksid võimalused väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel saada väga madala intressiga laene või isegi nullintressiga laene, kes inimesi tööle võtavad ja see oleks väga oluline. kas äh, need mõned ettepan-, ettepanekud, et loodaks suur fond, Euroopa fond äh, tööhõive ja koolituse jaoks, et äh, kas, kas see oleks mõt-, mõt-, mõistetav, mõt-, mõeldav praeguses olukorras? härra Richard Halber, palun. Äh, aitäh, proua esineja, härra minister kuus kuud tagasi ma rääkisin oma pettumusest ja te kindlasti mäletate ja see oli seotud sellega, et Rootsi eesistujariigina esitas oma programmi ja ma pean ütlema, et minu hirmud osutusid õigeteks. minu arvates Rootsi eesistujariigina ei lähe küll ähm, heade eesistujate äh, nimekirja selles valdkonnas. ja need küsimused, mida ma teile soo-, e-, esitada soovisin, neid on teised juba esitanud, nii et ma ei korda neid äh, üle, aga mul on siiski üks äh, sisuline küsimus ja ma sooviks kuulda teie arvamust selle kohta. me valmistame ette äh, lepingut äh, Kolumbiaga ja Kolumbia on äh, riik, kus äh, alates Uribe võimuletulekust teda, keda alguses peeti suureks ähm, demokraadiks, aga seal on tema võimuletulekust alates viissada ametiühingu liiget ära tapetud. Ehm, tapjad on olnud siis kas para-, paramilitaarsed üksused või ka mingid muud äh, tegelased, aga me sooviks, äh, ma sooviks teada, et mida te arvate, et äh, sellest lepingust, mida Euroopa Komisjon ette valmistab, see puudutab siis vabakaubanduslepingut Kolumbiaga Thank you very much. Let me uh, first uh, start uh, to talk a bit about the SKF and and H&M. Um, of course, I'm not at liberty to discuss. I know very little about them. rääkides siis firmadest ja H&M-ist, siis loomulikult ma ei saa rääkida siin detailidest, kuid ma usun, et siin on teema rohkem maksustamisega kui äh, Laval kaasuse või teiste sarnaste kaasuste kohtuotsustega. aga tulles selle küsimuse juurde tagasi üldiselt, et me räägime töökohtade loomiselt, mis loob töökohti, kaks asja. üks asi on see, et et on see, mis annab meile nii teadusuuringutega või tõendipõhilised äh, informatsiooni, on see, et äh, pakkumine, et on olemas äh, Äh, tööinimesed kõigepealt, mida rohkem inimesi tööturul on, seda rohkem luuakse ka töökohti ja see loob ka tarbekaupadel nõudlust, sest meil on vaja majanduses kliente, kes soovivad teenuseid osta, tooteid osta. seetõttu meil on vaja majandust, millel on usaldus tuleviku suhtes, seetõttu meil peaksid ka olema äh, mõjukad meetmed enamustes tööstusriikides võetud selleks, et toime tulla kriisiga. loomulikult kõik me oleme seisnud selle küsimuse ees, et kui me äh, miks me räägime siis nagu pankadest, mitte tööstusfirmadest, miks me püüame päästa pä,, päästa just panku äh,. me ei püüa päästa mitte neid konkreetseid omanikke, vaid siis äh, põhimõtteliselt ka turu vereringlüssüsteemi, et meil peab olema ka kindlus selle süsteemi toimumise vastu kõigepealt ma tahaks öelda, et mul on väga kahju, et ei olnud eesistujaga rahul, kuid oleksite rahul, siis oleks äh, ma oleksin tõepoolest äh, mures, sest meil ei ole ühe sarnase poliitilist vaadet, see on üks teema. aga kui me räägime Kolumbiast, siis kõigepealt äh, tegemist on sellise olukorraga, kus, mis on tõepoolest kuulub komisjoni pädevusse ja ma ei hakka sellest konkreetsemalt rääkima. Rootsi perspektiivi peale mõttes, siis me oleme kuues suurim äh, panusta ILO-sse ja see on rahvusvahelise tööorganisatsiooni kompetentsis või pädevuses ja nemad tegelevad erinevate konventsioonidega, mis puudutab seiret ja äh, see olukord, no mida te olete kirjeldanud, selles vaatepunktist ei ole selgelt aktsepteeritav. püüame teha kõik, mis võimalik, et aidata ILO-d ja teha selles valdkonnas koostööd. kui me räägime äh, WTO-st ja kaubandusläbirääkimistest ma peaksin viitama komisjonile, loodetavasti sealtkaudu saab sellele küsimusele ka vastuse, suur tänu! aitäh, viimane on proua Veronika Lope-Fontanje. Euh, señor ministro, euh, quería incidir sobre una pregunta que le ha hecho ya mi compañera Pascal Gruny ma eh, sooviks äh, tulla tagasi selle küsimuse juurde, mida esitas Pascal mm, ja see puudutas puuetega inimesi, see huvitab meid, ka meie fraktsiooni väga, mind äh, huvitaks, et äh, kuidas on äh, olukord äh, puuetega inimeste puhul, kellel on väga palju raskem äh, töökohta leida, ma ei tea, mm, kuidas teie riigis on, aga Hispaanias on ette nähtud puuetega inimeste jaoks kvoot tööle võtmiseks ja kahjuks seda kvooti tihti ei täideta, nii et me peame selles osas leidma ühiseid lahendusi. selleks, et ka neil inimestel oleks tuleviku väljavaated meil on olemas ka vastavad andmed ning äh, nendest ilmnes, et äh, neid inimesi puudutab kriis palju rohkem äh, kui teisi ja me peame vaatama, kuidas me ait-, saaksime neid aidata, et nende tulevik oleks kindlam. aitäh, ma sooviks teile ise viimase küsimuse esitada. Te oma sissejuhatavas sõnavõtus rääkisite Lissaboni lepingu jõustumisest ja sellest, et Euroopa Komisjon hakkab äh, tegelema äh, konsulteerimisega äh, kakskümmend kakskümmend strateegia osas. mida teie ootate Lissaboni lepingu jõustumisest nende valdkondade puhul, mis on teie pädevuses, mitte niivõrd lahkuva eesistujariigi esindajana, vaid lihtsalt äh, Euroopa Liidu liikmesriigi ministrina. Äh, siin on tegemist ju mm, üldhuviteenustega ja oluline on see, et äh, nõukogu ja ka teised institutsioonid kasutaksid täiel määral ära neid sätteid ja oluline on ka see, kuidas nad seda teevad. ning teine küsimus puudutab siis seda, mida nimetatakse kakskümmend kakskümmend strateegiaks, kaks tuhat kakskümmend strateegiaks. ma pean ütlema, et minu jaoks oli väga üllatav, et see, mis varem oli kolleegium, on nüüd ühe peaga loom, härra Barroso on ju üksi ja et ta nüüd siis paneb arutusele, arutlusele dokumendi, mis mm, tähendab, mis hõlmab kogu Euroopa Liidu tulevikku järgmisel kümnel aastal. minu küsimus nüüd tõsisemalt võttes on järgmine kui, mis puudutab seda strateegiat, siis ähm, kas teie Rootsi ministri, mida teie Rootsi ministrina ütlete oma partneritele teistest liikmesriikidest selle ja öö, äh, nende teemade kohta, mis ähm, kuuluvad teie portfelli. Ähm, eelneva strateegia puhul oli äh, juttu tööhõivest, täielikust tööhõivest isegi, aga äh, nendest meetmetest, mis, äh, mis meil olid, neist ei piisanud selleks, et tagada maksimaalset töökohtade loomist Euroopa Liidu sees ja selleks oli erinevaid põhjuseid. aga kui me praegu nüüd alustame uut, uue strateegia konsulteerimisprotsessi, siis oleks väga oluline vaadata, et kuhu me oleme jõudnud ja meil oleks vaja vältida seda, et meie kok-, töö tulemused oleks jälle sama pettumust valmistavad, kui Lissaboni äh, strateegia tulemused seda on. ning äh, veel üks küsimus, mida te arvate, et milline peaks olema ajakava ja nüüd praegu ma siis äh, pöördun si-, sotsiaalse dialoogi eksperdi mm, poole, et kõik need partnerid, nii sotsiaal- Mm, partnerid kui institutsioonid oleksid kaasatud selle strateegia ettevalmistamisse, sest äh, me teame, et äh, kui tahetakse edu saavutada, siis tuleb kaasata kõiki ja see ei ole hea, kui äh, ilma peata loom võtab vastu strateegia, mis puudutab kõiki, nii et kuidas teie kavatsete, mm, näete sisuliselt ja selle strateegia vastuvõtmist ja mida te arvate selle vastuvõtmiseks valitud meetodist? nii et see küsimus võib-olla läheb liiga kaugele, aga nähes teid siin partnerina, ma siiski ei suutnud vastu panna kiusatusele teile selline küsimus esitada no.. poliitikuna ma võin igal juhul sõna võtta omalt poolt, ei ole probleemi. kuid ma alustaksin kõigepealt selle küsimusega, mis, äh, mis puudutas Madame Lopetab Fontanier'd, mis on seotud puuetega inimestega. ma usun, et et ähm, meil on siin tegemist kahe äh, valdkonnaga, millele keskendutakse, meil on tegemist inimestega, kellel on õigus olla kaasatud ähm, tööturule ja kes on ka kaasatud, nagu Lev, kellest ma rääkisin, kes on saanud tükk aega invaliidsuspensioni. siis tegemist on olukorraga, mis äh, on liikmesriigiti erinev, olenevalt siis konkreetsest situatsioonist. Rootsis, kui ma vaatan, siis äh, ühte, ühe näitena Rootsit, siis me umbes kaks miljardit eurot kulutame aastas, mis on mõeldud abina äh, puuetega inimestele tööturule, mis on päris suur raha väikese riigi jaoks. siin meil on kombinatsioon erinevatest meetoditest, mida me kasutame. kõigepealt meil on tegemist kõigepealt otsesed toetused, siis abi, mis on mõeldud äh, kus on tegemist äh, kus on tegemist äh, nii äh, inimesega, kes pakub abi või abivahenditega ja selleks, et töö oleks teostatav. loomulikult me teeme väga, väga palju tööd diskrimineerimisvastaste seadustega ning püüame teha tihedat koostööd ka oma sotsiaalsete partneritega, harides ja motiveerides tööandjad, et nad palkaksid puuetega inimesi ja kuigi meil oleme, oleme väga auahned, kulutame väga palju raha, kuid tegelikkus, nagu te ütlesite, siis rasketel hetkedel me näeme ka äh, langus puudega inimeste tööhõives ja see on tõepoolest äh, raisatud ressurss ja selline ka minu isiklik mulje, kui me alustame seda, et, et meil on vaja igat kätt äh,, aga meil on vaja, meil on inimesi, kes peaks olema osa ja võiksid olla osa tööturust. me alakasutame oma ressursse ja ei arvesta nende vajaduste, soovidega olla osa tööturust. ning me peaksime seetõttu pakkuma neile paremat võimalust ligipääsu tööturule ma tean, et iga liikmesriik Euroopa Liidus ja ka mujal on, näeb vaeva sama küsimuse lahendab see, aga lihtsaid vastuseid ei ole, me peaksime siin tegema kõik äh, tööd kõigile valdkondadega, äh, diskrimineerimisvastased reeglid, informatsioon, eeskujud ja lihtsalt ka otsetoetused ja abi selleks, et äh, oleksid töökohad ka vastavad. me peame lihtsalt oma tööd jätkama äh,. mis puudutab äh, Madame Perezi huvitavat küsimust, siis äh, mina ütleksin, et tulles riigist, kus me püüame äh, saavutada äh, ja olema uhked oma hea seksuaalse dialoogi üle, siis on äärmiselt oluline, et meil on olemas ka vastav ajakava, kus on väga paljud sidusrühmad kaasatud. nii et ehk meil ei ole sajaprotsendiline äh, kokkulepe Lissaboni järgse kava kohta, nii rumal ma ka ei ole, aga vähemalt me oleme jõudnud teatud arusaamani, kuidas see asi peaks üldjoontes välja nägema ja ma mõistan et äh, meile valmistab muret nii praegune olukord, kus meil komisjoni veel paigas ei ole või korralikult tööd tegemas ei ole ja teiselt poolt meil on siis see igapäevane reaalsus, nii et teinekord see on äh, tundub, et nagu lennu ajal püüaks lennukil mootorit vahetada. ja see, mida meie teeme, on see, et nagu me teame, et Hispaania äh, valitsus peale meid asutab, asub oma tööd tegema ja liiguvad Lissaboni kavaga edasi, nii et seetõttu oli meie arvates väga oluline, et ähm, äh, meie nõukogu annab ka omapoolse sõnumi äh, ülemkogule ja ka Hispaania eesistujale. kas see on piisav, siis ilmselt mitte ja ilmselt oleks olnud ka või tähendab, peale Lissaboni kava see oleks teema läinud märtsi tippkohtumisel, nüüd see lükati edasi juuni peale, ma tõepoolest loodan, et Hispaania eesistuja ametisse astuv komisjon teeb kõik, mis võimalik, et saavutada väga head tulemust. ma usun seda, et lõimumine poliitikavaldkondades ongi see asi, et kõik need poliitikavaldkonnad on suunatud sama eesmärgi poole see tähendab, et rohkem inimesi pääseb ligi tööturule ja need, kes on töötud või kes eh, oma töö kaotavad kriisi tõttu, ei jäeta kõrvale ning neid ei suruta passiivsesse rolli. minu valdkonnas see tuleb tagasi kahe punkti juurde, see on aktiviseerimine ja haridus. Need on praktiliselt kaks ainukest mõistlikku viisi, kuidas inimesi tagasi tööle saada, kuid äh, meie ei näe seda ühe äh, eraldiseisvas äh, saagi, saa-, äh, saarena, vaid siin on tegemist ka haridussüsteemiga, sotsiaalturvasüsteemiga, kõigi muude süsteemidega. nii ka poliitika areng on oluline, mida me konkreetsemalt tegema peaksime hakkama, kui see on juba järgmine samm. ma mõistan, et institutsioonile olukord valmistab muret, ma kahjuks ei saa midagi sellega ette võtta, aga loodetavasti varsti on meil ka olemas juba komisjon, ja nemad siis tegelikult saavad selle protsessi enda peale võtta ja teha edaspidi koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, suur tänu! aga Lissabon ja avalikud teenused, ma usun, et komisjon peaks ka selles valdkonnas võtma endale juhtrolli kuid äh, ma praegusel hetkel jätan selle küsimusele vastuse, aga ma panin selle endale kirja. aitäh, te võite oma järeltulijale öelda, et äh, Euroopa Parlament äh, käib tal närvidele selle küsimusega ja mm, aitäh ähm, härra ministrile. Te ei ole meiega veel mm, tööd lõpetanud, sest on vaja jõuda kokkuleppele proua Gönsi äh, teemal, mis puudutas mikrokrediite, aga loodame, et homsel Coreperi kohtumisel saavutatakse tulemusi, mis äh, rahuldavad parlamenti, nii et suur tänu selle eest, et te osalesite meie koosolekul. Ähm, armsad kolleegid kuna ma ei äh, rääkinud teile oma teadannetest selleks, et anda kiiremini sõna äh, ministrile, siis ma tuleks selle juurde tagasi ja tuletaks äh, liikmetele meelde, et meie komisjoni mõningate liikmete visiidist Bilbaos on olnud aruanne, nad käisid Bilbaos Euroopa töö te, tervishoiu ja turvalisuse ametis ja see aruanne on liikmesriikidele, liikmetele välja antud. kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal novembril käidi seal Bilbaos ja käidi Hispaanias ja siis ma tahaks öelda, et meil on kohtumine äh, jaanuarikuus Hispaania ministritega ja meil on ähm, juba ka teada mõned teevad, millest ähm, me tahame rääkida. me oleme siin, me oleme juba hispaanlastega rääkinud äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia vastuvõtmise ajakavast ja arvamuste vahetus oli väga oluline, äh, kuna Euroopa Liidu Nõukogust lähevad asjad väga keeru-, aeglaselt ja, ja ma ei tahaks siin nüüd detailidesse laskuda, aga mõningad äh, teemad olid äh, eriti olulised ja neid oleks vaja meeles pidada. algatus, äh, mida Hispaania soovib eesistumise ajal teha ja see puudutab siis FIE-de raskusi mm, tegevuse alustamisel riik, riigis, kus äh, suur osa äh, tootmisvahendeid on äh, FIE-de kasutus, käsutuses, aga neil ei ole mingit kaitsemehhanismi, aga nad sõltuvad siiski väga paljudest mm, mm, mm, tootmismehhanismidest ning väga oluliseks osutus ka mittediskrimineerimisteema, naiste osalemine tööturul ja ka see võiks huvitada meie komisjoni liikmeid ning väga palju räägiti ka sellest, kuidas Äh, mõjutab tööturgu see, kui pangandussektor ei anna laene ja ebakindlust, äh, mida see tähendab tööjõuturule. Need olid siis need põhilised äh, asjad, mis tuleks sellest visiidist meelde jätta, aga muidugi kutsun ma teid üles tutvuma selle külaskäigu aruandega, mis teile on antud. ning viimane asi, millest ma tahaks rääkida, on see, et globaliseerumisega kohanemise fondi mobiliseerimisega seoses Hollandi ja ne-, ja Rootsi töötajad on meie poole pöördunud ja koordinaatorid on kinnitanud ka liikmetele eh, saadetud ja, ja, ja eelarvekomisjoni eh, esimehele härra Boogile saadetud arvamuse. ning me tervitaks ka e, meie hulgas Sorbonni ülikonna e, magistrante, ma e, ütlen neile tere tulemast ja väga hea, et teil on osalus, võimalus osaleda meie töös. ning lähme edasi viienda päevakorrapunktiga, nagu kokku lepitud, päevakorra kinnitamisel, siis kahjuks meie raportööri ei ole kohal, aga me te teeme, korraldame siiski esimese arvamuste vahetuse ja järgmisel koosolekul, kahekümne kuuendal jaanuaril on meil teine arvamuste vahetus, kus osaleb ka raportöör, aga nagu te teate, et me sunni-, oleme sunnitud siis äh, hääletama järgmisel päeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril mm, arvest-, siis äh, minu meelest on oluline, et meil oleks ka selline esialgne arutelu, äh, et me teaks, et äh, milline on, millised on need arvamused, mis meie komisjonis on levinud ja et neist saaks ülevaate siiski ka raportöör. ja kuna proua Ravana Plumbi ei ole kohal, siis ma arvan, et härra Ludvigson on see, kes räägib meile sellest, mida arvab äh, proua raportöör, teil on sõna, palun. ma ei tea nüüd, kus me selle kõigega toime tulen, aga me mainisime seda, et äh, see, mida ähm, hakatakse ütlema, pannakse kõik ka kirja, saadakse raportöörile. Merci beaucoup um... Ähm aitäh, proua Grüni, palun. aitäh, proua esinaine. ma olen siiski veidi pettunud, et raportöör kohal ei ole äh, täna ja see raskendab veidi meie tööd. ma tahtsin meelde tuletada lihtsalt seda, et see direktiiv puudutab eelkõige siis naisi ja tule- ja mis puudutab äh, selle seotust meestega, siis võib-olla me tulevikus võime rääkida sellest, äh, äh, oli ka juttu isaduspuhkusest, mis oleks samasugune nagu emaduspuhkus, aga ma arvan, et sellega tegelemiseks on siiski liiga vara, sest et ka teistes valdkondades ei ole meeste ja naiste vaheline võrdsus nii piisavalt sama kaugele jõudnud Äh, raseduse sünnituspuhkuse mm, pikendamine kaheksateistkümnenda, kaheksateistkümne nädalani on midagi, on äh, asi, mis ähm, parandab olukorda enamikus liikmesriikides. Äh, raseduse sünnituspuhkuse puhul on naistele jäetud vaba valik ja neil on võimalik äh, jätta kogu rasedus- ja sünnituspuhkus äh, selleks, et olla koos oma lapsega ja väga hea on minu meelest, et neil on jäetud see vabadus äh, ise valida. ja mis puudutab isaduspuhkust, siis sellest ma rohkem ei räägiks ja see puudutab ühte direktiivi, millest me rääkis ka Rootsi esindaja, nii et tõesti, see on täiesti teine valdkond. Mm, ta hüvit-, toetused rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal, mina toetan Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis äh, eelistab lähimuspõhimõtte kasutamist. komisjon on ette näinud äh, siiski ka võimaluse, et makstakse äh, samasugust tasu nagu enne rasedus- ja sünnituspuhkust, aga see ei ole mm, siduv säte ja ja mis puudutab siis täielikku hüvituse maksmist, siis äh, seal tuleb küsida, et kes äh, maksab, kas liikmesriigid või tööandjad ja see on tõesti äh, selline asi, mille otsustamine tuleks jätta liikmesriikidele. Mm. raseduse sünnituspuhkuse võtmisest teatamine, mina olen selle kolmekuulise tähtaja poolt ja FIE-de kaasamine direktiivi, ma arvan, et äh, sellega peaks tegelema üks teine direktiiv, kus äh, äh, käsitletakse FIE-de õigusi teistes valdkondades ja mm, enneaegsete puhul ja mm, raskete sünnituste puhul ja komplikatsioonide puhul, ma arvan, on ka vaja hiljaku otsustamine jätta liikmesriikidele ning sünnitusjärgne depressioon kui ja selle käsitlemine haigusena, mina arvan, et see ei puuduta ka meie direktiivi ja see on, tegemist on haigusega ja see puudutab juba äh, meditsiinivaldkonda ja pensioniõigused äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal, see on minu meelest väga oluline teema tegemist on äh, tööga, äh, imetamisest ma juba olen rääkinud, mina ei ole äh, selle poolt, et imetamine oleks kohustuslik kahe aasta jooksul, ma arvan ka, et tegemist on isikliku otsusega ja tihti ei ole see ka naiste otsustada, mõned naised ei suuda ju lihtsalt rinnaga toita ja neid ei oleks vaja häbimärgistada. ning mis puudutab laps, otsendamist ja, ja äh, ahvendusemadust, siis äh, see on ka väga keeruline küsimus ja sellega pea, selle peaksid otsustama liikmesriigid, aga ma olen selle poolt, et äh, oleksid äh, ähm,, täi-, oleks täiendav puhkus ähm, puuetega laste emadele ja, ja siis, kui sünnivad mitmikud nii et mina olen nende muudatusettepanekute poolt, mis äh, on esitatud. aitäh. Äh, proua Kornelissen, palun. suur tänu. täna hommikul arutasime me seda raportit ka Naisõiguste komisjonis. Õnneks raportöör oli seal ka kohal ja me saime tema jutu ära kuulata. roheliste fraktsioon toetab vägagi proua Estrelat ja tema raporti liini. loodetavasti meie komisjoni arvamus äh, sarnaneb ka suuresti proua Estrela omale kaks asja on meile rohelistele väga olulised. kõigepealt see, et tuleks pikendada emaduspuhkuse, emaduspuhkust. me sooviksime kahtekümmend nelja nädalat see on ainuke äh, äh, kestus, millel on ka mingisugune põhjendus. WHO äh, nimelt soovitab seda. see on seotud selle ähm, kuue kuuga, mille jooksul tuleks last rinnaga toita. ühesõnaga, seda sooviksime me muuta. teiseks loomulikult see kaks nädalat isaduspuhkust selle direktiivi taustaks ei ole ainult tervishoiuprobleemid, vaid ka loomulikult kohustuste võrdne jagamine meeste ja naiste vahel. ja seetõttu on meil tarvis vähemalt kahte nädalat isaduspuhkust või kaasemaduspuhkust. oluline on, et mõlemad vanemad õpiksid mähkmeid vahetama nad õpiksid äh, vastama lapse äh, röökimisele ja õpp-, et nad õpiksid hoolitsema laste, lapse eest. muidugi on, võib tekkida ka oht, et isa tun-, tunneb ennast tõrjutuna. seetõttu on väga oluline, et kaks esimest nädalat veedetaks koos. et hoolit-, hoolitsetaks lapse eest koos. paar Rahvapartei muudatusettepanekut on mind vägagi üllatanud. ühes öeldakse, et pikem puhkus pärsib naiste osalust tööturul. ma ei tea, mida see tähendab, kas siis riikides, kus on pikem puhkus, on vähem naisi tööturgudel? minu arvates on asi vastupidi. võib-olla te kõigepealt kontrolliksite neid fakte siin. teine asi on see, nende argument, et pikem puhkus, mis ei ole seotud ema tervisega, ei ole vajalik. aga tuleb mõelda ka lapse peale ja selle peale, kui kaua äh, on vajalik last rinnaga toita, kui ema nii otsustab, sest keegi ei saa ju seda kellelegi peale sundida. kõige üllatavam minu jaoks oli ähm, haiguspuhkuse küsimus. et kui rase naine peab võtma haiguspuhkuse kuus näda-, üle äh, kuue nädala ennem sünnitust, siis see tuleks maha arvata emaduspuhkusest. ehk siis, kui äh, on vaja haiglasse minna paar nädalat varem, tuleb pärast tööle minna paar nädalat äh, varem samuti, minu arvates on see jabur. me ju üritame siin äh, ühildada töö ja lap-, tööd ja lapse eest hoolitsemist ja aidata peresid ja selline argument sellele kaasa aita-, ei aita, toetagem proua Estrelat. aitäh. Te, kui te lubate, siis ma annan sõna äh, proua Figureidole, sest ta peab ära minema ja siis pärast härra Pakisele Muito obrigada. Eu uh, também vou ser uh, muito rápida, eh, porque como foi dito esta... aitäh, teen väga lühidalt. juba öeldi, et me oleme sellest teemast juba rääkinud naistekomisjonis ja ka siin on sellest räägitud. ja meie fraktsiooni, kuue fraktsiooni seisukoht on nii ehk nii teada, me toetame proua Estrela raportit, me tegime seda ka eelmisel ametiajal ja me jääme oma seisukoha juurde. loomulikult me soovime mõningaid, mõningates aspektides seda raportit veelgi paremaks muuta, seda on siin ka juba öeldud ja me oleme esitanud äh, ka sellekohaseid muudatusettepanekuid. meie jaoks on esmajoones olulised kolm asja. esiteks, naiste õigused peaksid olema tagatud emade õigused äh, tuleb tagada, aga see äh, käib ka isaduspuhkuse kohta. nii et seetõttu on meil vaja võimalusi äh, vastutuse jagamiseks, töö jagamiseks sest äh, naised äh, vajavad ka aega selleks, et äh, e-, sünnitusest kosuda ja seetõttu tuleks kaasata ka isasid ja tuleks ka teiste ülesannete puhul mõelda tööjaotuse peale. ning teiseks kui me räägime demograafilistest muutustest, siis äh, räägitakse ikka ja jälle sellest, et äh, mm, sündimust tuleks suurendada. aga tegelikult ei taha keegi äh, vanemapuhkust kinni maksta. aga ema väärtus ja isadus siiski on äh, meie ühiskonna, kuuluvad meie ühiskonna põhiväärtuste hulka, nii et äh, seetõttu ei ole äh, ei mine, ei lähe liiga kaugele nõudmine, et äh, vanemapuhkust tasutatakse sajaprotsendiliselt see, meil on vaja minna kaugemale kui see direktiiv, mis meil praegu on, meil on vaja tuleviku jaoks paremat teksti. ja ma arvan, et Euroopa Rahvapartei peaks äh, oma seisukoha, seisukohta muutma ning äh, nüüd saab sõna härra Pupakis ja siis äh, proua Edith Bauer. aitäh, proua eesistuja, ma arvan, et väga oluline on see, et äh, me nüüd praktikas ka oma jõupingutusi suurendaks, kui tegemist on töö ja pereelu ühend-, ühenda-, ühendamisega. ma arvan, et väga oluline on see, et äh, Euroopas äh, oleksid asjad ühtlasemalt, äh, sama, ühtemoodi reguleeritud, et sündivus suureneks, kuna inimesed vananevad ja et me teeks üht-teist ka majanduse heaks. ma olen esitanud muudatusettepanekuid selle direktiiviga seoses ja eelkõige on minu jaoks oluline see, et meil oleksid miinimumnormid, et äh, oleks tagatud äh, paindlik äh, töökorraldus ja eelkõige minu jaoks oluline see, et juba enne äh, sünnitust oleks tagatud mm, sünnituspuhkus, on olemas terve rida uuringuid, mis kinnitavad seda, et see on oluline lapse tervise jaoks, et mitte ühtegi naist ei sunnitaks viimase mm, päevani töötama enne sünnitust ja vajalik on harmoneerida ka majandusvaldkonda puudutavaid äh, eeskirju. Mm, vajalik on tagada mm, töötavate naiste õiguste samasugune kaitse töösuhetes on asi nii, et äh, kui tegemist on tõendamiskohustusega, siis äh, tööandjal peab olema tõendamiskohustus. lisaks sellele on vaja tagada täiendav kaitse, et kui tegemist on näiteks ka kohtuasjadega, siis ka, öö, kaitstaks ka tunnistajaid ja ma olen esitanud ka vastavaid muudatusettepanekuid, aitäh. Äh, aitäh, proua Bauer, palun. köszönöm szépen, elnök asszony amellett, hogy ez egy régóta... Suur tänu. antud küsimuses on ammu olnud tarvis edusamme saavutada ja selle algatuse puhul tuleb öelda, et siin on mitmeid häid külgi teisalt on siin mõningad aspektid, mida ei saa kaasata tööohutuse määrustikku. ma keskenduksin siin paarile kõige äh, rohkem arutatud äh, aspektile, mis võivad tekitada pikemas perspektiivis probleeme, sest neid on raske rakendada. komisjon siin ütleb, et ettepanekut praegusel kujul on võimatu rakendada. näiteks isaduspuhkus. mõningas versioonis on see sisse kirjutatud kohustuslikuna. seda, siin on küll välja toodud muudatusettepanekuid, kuid ma arvan, et isaduspuhkust ei peaks siia direktiivi sisse kirjutama. kõige parem oleks oodata oodata ja sisse kirjutada see uude eraldi direktiivi. sotsiaalpartnerid äh, on, vaidlevad endiselt äh, selle isaduspuhkuse küsimuse üle ja ma arvan, et seda ei tohiks siia sisse kirjutada. muudatusettepanekut nelja, nelikümmend üks on võimatu toetada. ma ei kujuta ette olukorda, kus tööandja võiks tegelikult hinnata reproduktiivseid ohte. ma arvan, et liikmesriigid peaksid looma eraldi ametid ka selleks, et hoolitseda noorte last, laste eest, seda ei peaks ka siia direktiivi sisse kirjutama. tõendamiskohustus nüüd. on öeldud, et see tuleks siit välja jätta. minu arvates ei ole see hea mõte. minu arvates tuleks see sisse kirjutada, sest see kuulub ka võrdsete õiguste hulka. ja direktiiv peaks tegelikult ju kaasa aitama tööturule naasmisele. suur tänu. Madame Nadja Hirš, puis Monsieur Thomas Mann. proua Hirš ja siis äh, Toomas Mann. Danke, Frau Vorsitzende ähm,. Ich möchte auch kurz auf aitäh, ma sooviks ka rääkida äh, mõningatest teemadest, esiteks isaduspuhkusest, millest äh, just oli juttu, ma ka ei tea, kas ähm, see on nüüd õige koht, et äh, sellega tegeleda, aga kui seda, äh, seda siia sisse pannakse, siis peab see olema igal juhul vabatahtlik ja täiendav puhkus, sest äh, siin selles direktiivis on tegemist just äh, ema tervisekaitsega pärast äh, sünnitust, aga ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et võimalikult vara tuleks isadele anda võimalus osaleda lapse üles kasvatamisel koos emaga ja võimalikult varakult kontakte luua laps, lapsega, aga see peab olema vabatahtlik ja täiendav puhkus ning muudatusettepanekud, mis äh, on tegelenud, kus tegeldakse erijuhtumitega, nagu näiteks äh, puuete, puudega lapse sünd ja mitmikute sünd, ma arvan, et äh, siin peaksid liikmesriigid otsustama, nemad teavad, milline on sotsiaalne infrastruktuur nendes riikides, oma riikides ja kuidas tagada äh, Äh, emade toetamine sellistel erijuhtumitel, nii et ma tõesti arvan, et liikmesriigid peaksid ähm, tegelema nende küsimustega, mis ma arvan, et on väga erinevaid äh, elukutseid, nii et äh, naised võivad töötada kauem enne sünnitust ja varem äh, puhkusele minna või hiljem puhkusele minna, ma olen selle poolt, et naisel oleks valikuvabadus ja maksimaalne asi, mida ka mina saaksin toetada, oleksid kuus nädalat äh, pärast sünnitust, aga ma arvan, et äh, sünnitusele eelneva aja kohta me ei saaks mingisuguseid äh, siduvaid asju kirja panna, sellepärast et olukorrad on väga erinevad ning äh, siin äh, ning see küsimus, et kui kaua peaks emadus, sünnitus ja raseduspuhkus kestma, on, meil on siin väga erinevaid äh, numbreid kirjas, äh, see sõltub ka naisest endast, ma arvan, et tagatud peaks olema see, et arvestatakse asjaoluga, et paljud naised on ka väga erinevas olukorras kui kakskümmend aastat tagasi, paljud naised ei ela enam oma mm, emade ja, ja muude ja vanavanematega koos, et äh, tihti ei ole naised äh, ümbritsetud oma perekonnast, nii et äh, lastega tegelemine on emade jaoks suurem väljakutse, nii et puhkuse pikendamine on minu meelest aktsepteeritav ja ma arvan, et kaheksateist nädalat oleks mõistlik kesktee. aga hoolimata sellest on minu jaoks äh, veelgi olulisem tasustamise küsimus. komisjoni ettepanekus on ette nähtud äh, sajaprotsendiline tasustamine, sada protsenti ähm, palgast või siis äh, miinimumpiir haigusjuhtumite mm, puhul. aga meil on ka muudatusettepanek konservatiividelt muudatusettepanek kaheksakümmend kuus härra Kasslerilt, kus äh, on äh, ette nähtud, et äh, liikmesriigid võivad ette näha ise selle ülempiiri ja mina tõesti hoiataks liikmeid selle eest, et me siin nüüd mingeid alampiire kehtestaks, et neid naisi, kes äh, lapsi saavad, ei tohi kohelda halvemini kui neid, kes on haiged. kui ähm, siin öeldakse kuskil et, et kuuskümmend seitse protsenti äh, palgast peaks olema see hüvitis, siis see on vale signaal noortele naistele ja see on ka lihtsalt diskrimineeriv äh, ja arves-, arvestada tuleb ka asjaolu, et naised saavad tihti vähe, vähem palka. nii et mina oleks küll selle poolt, et alampiir oleks äh, samasugune nagu äh, haigusjuhtumite puhul ja et liikmesriikidel ei oleks võimalust ise alampiiri paika panna, see oleks täiesti vale signaal. minu jaoks on oluline see, et meil oleks siin kombinatsioon pikkusest ja tasustamisest. mulle meeldiks rohkem saja, kaheksateist nädalat ja sajaprotsendiline tasustamine äh, kui kakskümmend või kakskümmend neli nädalat ja kuuskümmend seitse protsenti äh, palgast. ma arvan, et me peaksime siin olema realistid ja mõtlema ka sellele, et milliseid kokkuleppeid me saame äh, nõukoguga saavutada. aitäh, härra Toomas Mann ja siis viimasena Sergio Cofferati. aitäh ma nüüd jätkaks sealt, kus kolleeg Hirsch pooleli jättis ja ma olen nõus sellega, et Mm, tuleb tagada see, et mõningad otsused jäävad liikmesriikide pädevusse, tuleb äh, silmas pidada lähimuspõhimõtet ja meil on vaja äh, selliseid äh, asju, mis oleksid vabatahtlikud. ja mõned ütlevad, et vabatahtlikkuse jaoks on vajalik teadlikkuse tõstmine, aga väga hea on see, et mõningad asjad on tõesti juba toimunud, et naised saavad oma olukorraga paremini hakkama, nad on palju eneseteadlikumad ja na-, ka mehed soovivad viimasel ajal osaleda selles protsessis, nii et minu meelest on see väga vale, kui minu kolleegid, mida minu kolleegid ütlevad, et me tahame isaduspuhkuse siia äh, sisse panna kuidagi. et äh, mida ro-, paremini me oma seisukohtadest kinni peame, seda rohkem meie e ettepanekuid ka aktsepteeritakse. Rootsi eesistujariigina no, viitas sellele, et vanemapuhkuse kohta tuleb direktiiv äh, või, ja ma arvan, et me peaksime seda tõsiselt võtma ja kui me kõik asjad paneme ühte direktiivi kirja, siis see oleks väga suur viga ja me ei saaks seda kodanikele äh, selgitada. me paneme jälle kõik asjad ühte patta, selle asemel, et äh, siin täpseid eraldusjooni, jooni tõmmata ja äh, mõningates asjades me ei ole väga kaugel üksteisest. mis puudutab muudatusettepanekut viiskümmend kaks, siis ma pean ütlema, et meil on vaja tagada see, et naistel oleks probleemideta võimalik tööturule tagasi tulla, et neil no, peaksid olema sellised võimalused. ma, meie komisjonis ja, ja ka naistekomisjonis äh, oleme öelnud, et meil on vaja selliseid võimalusi, mida oleks võimalik ka kinni maksta, mingid, paljudes liikmesriikides selliseid meetmeid ei ole ja mm, teiseks me peame suutma saavutada seda, et naisi ei diskrimineeritaks tööturul ja proua kolleeg Hirš väga õigustatult viitas sellele. loomulikult on meil siin ka erinevusi, Edith Bauer rääkis sellest, et me peame tagama äh, tööohutuse ja töötervishoiu ja kui ja ma arvan, et äh, me peaksime sellega tegelema. ja see on minu muudatusettepanek sada kuus koos kolleeg Kasleriga, et äh, seda direktiivi ei tuleks FIE-dele kohaldada. ma arvan, et äh, ka siin on, on argumendiks see, et me peame eristama erinevaid valdkondi ja ma olen üritanud eritavates äh, muudatusettepanekutes äh, öelda, et äh, tuleb silmas pidada lähimuspõhimõtet, nagu näiteks muudatusettepanekus sada kuusteist ja sada kakskümmend kolm ja on ka selliseid võimalusi, mida ei ole piisavalt ära kasutatud kahjuks meil ei ole paljudes valdkondades äh, piisavalt raha, et kõike äh, ellu viia ja ma arvan, et ka seda tuleks arvesse võtta. minu jaoks on oluline, et äh, ma ütleks, et meil on vaja reguleerimisvõimalusi selleks, et liikmesriigid saaksid seda kõike ellu viia ja me peame tagama ka selle, et see sotsiaalpartnerite pädevust kasutatakse ära. kui me seda ainult eitame, siis ei lähe me piisavalt kaugele ma arvan, et äh, meie seisukohad on hetkel väga erinevad, aga meil on aega veel selleks, et äh, siin di äh, dialoogia või triloogia pidada ja jõuda ühistele seisukohtadele, mm, kui me meil on täpne tõlge, siis me saame alles täpselt aru. vahel me ei ole oma detailides veel selgusele jõudnud, nii et ma arvan, et äh, mõningates valdkondades me saame erinevate fraktsioonide vahel ka kompromisse sõlmida, aga hetkel me kahjuks oleme üksteisest väga kaugel. aitäh, härra Sergio Cofferati, palun. suur tänu ma arvan, et praegu olekski õige hetk, et äh, muuta vana direktiivi ja kindlasti juba seetõttu, et äh, maailm meie ümber on ju kiiremini muutunud, kui on muutunud seadusandlus. et äh, me siin räägime äh, konkreetsetest teemadest ja me oleme nendele ka pööranud kolleegide tähelepanu kui nad esitasid oma muudatusettepanekud, kõigepealt pikendades Äh, puhkuseaega, mis võiks olla tasuline puhkus, siis nagu on ka juba välja öeldud, et selline idee ei aitaks kaasa naiste tööhõivele, sest äh, see mõjuks äh, ettevõtete poolt kantavatele kuludele, kuid see niimoodi ei toimi üheski riigis, siin ei ole mingit seost emapuhkuse maksmise ja naiste tööhõi vahel minu kodumaa on ka üks nendest riikidest, mis, millel on ka vastavad reeglid ja õnneks meie jaoks on nad küllaltki edumeelsed. naiste tööhõive on kõrgem äh, seal, kus neid reeglid korralikult rakendatakse. seetõttu me peaksime tegema ka järelduse, et vastupidine on tõene, et pigem äh, Äh, vanemapuhkus võib suurendada naiste tööhõivet. ja meie diskussioonis ministriga varem, mis puudutas tööhõivet Rootsis, me kuulsime, kuivõrd oluline oli laiendada tööturgu. ning see on ka üks võimalus, kuidas seda saab teha. tööturgu saab laiendada siis, kui on olemas naistele võrdsed võimalused me ei tohiks neile, naistele ega meestele keelata neile kuuluvaid õigusi ning teine asi on see, et äh, üks mille, asi, mille peaks mõtlema, on ka isapuhkus. ma ei leia, et see peaks äh, kuuluma mingi muu punkti alla. ma ei usu, et lapsevanema, lapsevanema direktiiv oleks selle kohta või selle oleks õige koht, sest me vaatame suhteid isa ja lapse vahel ja siin me ei räägi nüüd äh, pikast perioodist lapse elu jooksul kuni näiteks teismeani, me räägime hoopis esimesest paarist kuust, räägid selle uue inimese elust. iga last, lastearst või psühholoog selgitaks teile hea meelega seda olukorda, sest see on üks asi, mille suhtes on juba üldine arusaam, et on väga oluline keskenduda ka lapse ja lapse isa vahelisele suhtele. see tähendab, et meil peaks olema ka vastav seadusandlus, et ka isa peab ka esimeste kuude jooksul aega veetma koos oma vastsündinud lapsega. naise vajaduse peale peab mõtlema, ka isa vajaduste peale peab mõtlema kuid mõtleme äh, ka uue äh, vastsündinud lapse vajaduse peale, kellel on vaja isa ning seetõttu isapuhkus peaks kuuluma selle dokumendi alla ning olema selle võtmepunkt. mõeldes praegusel hetkel lapsevanemate ja laste suhete kvaliteedile. suur tänu ma arvan, et sellega on äh, kõnelejate nimekiri äh,, nimekirja ühel pool, kas komisjoni esindaja tahab sõna võtta, ei? härra Ludvigson. nii, väga hea ma tahaksin tänada äh, teid nendest, nende mõtete eest ja erinevate täpsustuste ja selgituste eest. ning ähm, enamuste nende punktide juurde tuleme kindlasti ju tagasi ning loodetavasti meil on ka võimalus äh, seda teemat arutada ja langetada võimalikult palju ühiseid otsuseid. me teame, et Äh, kindlasti on erinevaid vaateid ja arvamusi, loodetavasti leiame ka sobiva lahenduse, kui siit siin sõltub paljudest osapooltest. terve see küsimus, mis puudutab vanema, äh, äh, vanemapuhkusest ja hüvitistest, on oluline küsimus. see on küsimus, kus me vaatame tuleviku suunas ning see valdkond muutub veelgi olulisemaks, olulisemaks sellepärast, et, et naistel võimaldaks mõistlik osalus tööhõives. raportööri nimel ma tahaksin vabandada, et ta ei saanud siin olla, sest ta pidi kodumaale tagasi pöörduma isiklike põhjuste tõttu ning nagu öeldud, tuleme nende punktide juurde veel tagasi ja arutelu juurde veel ning loodetavasti siis me leiame ka piisavalt palju ühiseid äh, vaatekohti enne jaanuari, see on tegemist väga olulise teemaga. aitäh, te olete tõesti raportööri äh, ülesandes, sest te peate raportöörile andma aru meie arutelust ja siin on väga palju eriarvamusi äh, võimalike lahenduste kohta ma arvan, et väga hea oli see, et äh, täna sai seda teemat käsitleda. nii et me, me teades, et meie järgmise arutelu jaoks peavad osad äh, küsimused olema juba lahendatud, sest äh, ja selleks on väga kasulikud alati Strasbourgi nädalad, siis kahekümne kuuendal jaanuaril on meie järgmine arvamuste vahetus muudatusettepanekute äh, Äh, teemal ja siis on ka raportöör kohal ja me peame siis järgmisel päeval ka hääletama. nii et äh, me lõpetame praegu selle päevakorrapunkti käsitlemise ning ma teen ettepaneku, et me läheks kuuenda päevakorrapunkti juurde ja siis äh, me tegeleme selle kuulamisega, mida me soovisime korraldada äh, härra Edith Baueri raporti kohta, mis puudutas, puudutab autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust ja enne, kui ma annan sõna raportöörile, selleks, et ta saaks teha sissejuhatuse kuulamisele, tahaksin ma teile meelde tuletada seda, et proua esinaine palub iiklikud kõnelused lõpetada ja me pöördusime oma õigustalituse poole oleva, olemasoleva õiguse rakendamise küsimustes ning me saime eile õigus, parlamendi õigustalituse äh, seisukoha ja see kinnitas, et äh, FIE-d on automaatselt äh, kaasatud kahe tuhande teise aasta viieteistkümnenda direktiivi äh, rakendusalasse. eesistuja palub la saalist lahkuda inimestel, kes äh, kõnelevad teiste inimestega. õigustalitus oma arvamuses äh, rõhutab seadusandja tahet artikli kaks teises äh, lõikes äh, kaasata FIE-d. ja õigustalitus tuletab meelde ka seda, et äh, FIE-d, kes on määratud artiklis kolm direktiivis kaks tuhat kaks viisteist, CE on ähm, kaasatud ja et nende kaasamise kestus äh, on identne direktiivi äh, kestivusega. õigustalitus äh, ütleb ka, et äh, see, et direktiiv on kehtiv äh,, tähendab, et tegemist on tingimusteta, on äh, Ähm, ilma igasuguste tingimusteta kehtimisega ning äh, viidatakse ka äh, Euroopa Kohtu lahendile, mis puudutab seda direktiivi. ja selle direktiivi raames on selge, et Hispaania ja Soome äh, hagid ei oleks olnud äh, vastuvõetavad, kui FIE-de äh, kaasamine oleks olnud seotud äh, teatavate tingimustega. ning tuleb meelde tuletada ka seda, et Itaalia ja Ühendkuningriik on oma siseriiklikus seadusandluses näinud ette FIE-de kaasamise alates äh, kahekümne kolmandast märtsist kaks tuhat üheksa, ma arvan, et see on väga oluline element äh, meie praeguse arvamuste vahetuse jaoks. enne kui ma annan sõna meie külalistele, keda ma tahaksin tänada selle eest, et te olete siia tulnud, me, meie kuulamine toimub kahes osas, esimeses osas saavad sõna sotsiaalpartnerid ja teises osas äh, räägitakse siis äh, ähm, turvalisusest ja logistikast, e-, aga enne ma sooviks anna, anda sõna proua Bauerile. ta saaks teha sissejuhatuse Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem először beszélünk. E- e- suur tänu, siin ei ole tegemist esimese korraga, kui me äh, tegeleme antud teemaga. Äh, meie kõikide jaoks on ilmne, et on neli punkti, mis on endiselt veel, äh, mis diskussiooni all ja äh, Äh, neljas punkt nendest ongi väga delikaatne teema ja ka parlamendil ei ole siin osas ühel meelel. esimene osa puudutab öötööd ja äh, see peab olema konkreetsem ja kui me ja selleks, et see muuta konkreetsemaks, me peame siis otsustama, millise aja kohta kehtib termin öötöö. praegune direktiiv sisaldab äh, ainult äh, ka siis paariminutilist tööd öösel, mis on ka siis öötöö. Ähm, me peame ikkagi äh, kokkulepe, mis, mida see öötöö endast kujutab, ettepanekuks on siis kaks, ettepanek on tehtud kahe tunni osas ja te, teine teema, kus me peaksime saavutama kompromissi, on äh, Äh, siis seaduse sõnniu kasutamine. meie küsimus ongi see, et kus kohas see seadus siis äh, rakendub, et seda siis jõustada. võttes arvesse, et tööaeg äh, võib ju mahutada erinevatesse ajahetkedesse või ajaraamidesse ja minu jaoks on selge, et siin asi, mis peaks kuuluma siseriiklikusse äh, Äh, süsteemi ja siis järelikult korrakaitseorganid peavad sellega tegelema. lisaks sellele on ka direktiivi põhjal selge, et vastavad ametijõud, ametijõud peavad tegema kuustööd, kelle eesmärgiks on korrakaitse siis kolmas punkt, mis puudutab äh, puudutab äh, neid äh, FIE-sid, keda on põhimõtteliselt sunnitud tegutsema e, ettevõtjatena. ja me siis räägime siin ettevõtjast ja sõna sunnitud on siit maha võetud minu isiklik kogemus näitab seda, kui ähm, direktiivi äh, rakendakse teatud liikmesriikides, ähm, Ungaris, kus äh, me püüdsime äh, määrusid ja regulatsioon või määrusi ja direktiive harmoniseerida, siis meil tekkisid olulised raskused kui meil oli tegemist äh, teatud äh, reformimeelsete ministritega, kes äh, leidsid, et medõed peaksid olema FIE-dena tööl haiglates ja kliinikutes. see ei pruugi olla loomulikult kõige parem olukord ja autojuhti tihtipeale sunnitakse FIE-dena töötama, ettevõtjatena töötama, kuid me peaksime seda vaatlema kui üldist fenomeni tööturul mina esindan seda arvamust, mis ütleb, et äh, me peaksime pöörduma komisjoni poole ja korraldama uuringu või küsitluse, mis hindaks olukorda tööturul üldiselt ja vaatame, millised direktiivid ja määrused äh, toimivad ja on piisavalt mõjukad ja tegelikult ka rakenduvad. selle raporti osas ma olen saanud siin äh, positiivseid näiteid ja ma paluksin eksperte ja pädevaid kolleege avaldama oma arvamust, kuidas me oleks, saame kontrollida, et ei oleks tegemist äh, eraettevõtlusele sundimisega. ja järgmine küsimus on siis, mida siis ette võtta nende inimestega, kelle, kes on sunnitud eraettevõtjana tööle asuma kui nad on jäetud välja ja kui see äh, raport lükatakse tagasi ja praegune direktiiv jääb jõusse, siis alustatakse kohe äh, vähemalt kahekümne viie rikkumise menetlusega ja teema on siis juba läheb väga kuumaks ja seetõttu ma tahaksin esitada küsimusi ekspertidele, et nad annaksid meile teada, millised on positiivsed ja negatiivsed aspektid antud olukorras, juhul kui äh, see äh, rakendub siis äh, FIE-dele või mitte? aitäh, me kuulsime nüüd siis meie raportööri sõnavõttu ja ma teen ettepaneku, et me toimiks nii, nagu ma enne ütlesin, et me kõigepealt kuulaks härra Roberto Barillat, Euroopa Liidu Transpordi Tööliste Ametiühingute Liidu transpordiosakonna juhatajat ja siis Marko Digiod, kes äh, on ka äh, vastava organisatsiooni esindaja, nii et ma teeks ettepaneku, et mõlemad saaksid kümmekond minutit ja siis meil oleks arutelu äh, parlamendi liikmetega ja siis meil oleks kuulamise te teine osa nii et ma teen selle ettepaneku, võtan selles järjekorras, nagu ma ette panin, äh, härra Roberto Barrio Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidust, palun, teil on sõna aitäh, proua esinaine, lugupeetud daamid ja mm, härrad parlamendisaadikud, aitäh, et me saime võimaluse siin äh, sõna saada. ma äh, võtan, teen, võtan siin nüüd kokku need dokumendid, mis on äh, kõigi käsutuses pärast minu sõnavõttu ja seitse aastat tagasi eh, dir-, võeti vastu direktiiv kaks tuhat kaks viisteist, selle eesmärgiks oli reguleerida äh, siis autojuhtide tööaega ja tol ajal oldi arvamusel, et äh, miinimumnormide määratlemine äh, sõidukijuhtidele oli vajalik, ma nimetan, tsiteerin siin äh, direktiivi, selleks et parandada nende inimeste tervist, kes tegelevad autovedudega ja lähendada konkurentsitingimusi ja me küsime, et mispärast eh, Euroopa Liidu seadusandja on muutnud oma arvamust seitse aastat hiljem. Eh, see praegune eh, määrus viissada kuuskümmend üks aastast kaks tuhat kuus, mis puudutab sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaega, ei ole piisav. komisjon arvab, et sõitmine, auto juhtimine on autojuhtide põhitegevusala palun, kas te loeksite aeglasemalt äh, ette? vahel lugedes me äh, loeme kiire, väga kiiresti, et mitte aega raisata, aga äh, tõlgid ei saa siis enam hakkama. komisjon arvab, et äh, kuna autojuhtimine on autojuhtide põhitegevus, siis on äh, see tegevus sõidu- ja puhkeaja määruses piisavalt hästi reguleeritud, aga transporditööliste ametiühing ei ole sellega nõus. sõitu, auto juhtimine võib olla eh, kaugsõiduautojuhtide põhitegevus, aga see ei ole nii, eh, kui tegemist on kaupade eh, to-, kättetoimetamisega, ekspressidega, kur-, kulleritega ja siis nende inimeste puhul on tööajast suurem osa klientidega suhtlemisel Euroopa Komisjon eh, eh, komisjoni ettepaneku kohaselt eh, oleks sõidukijuhtidel, FIE-des sõidukijuhtidel mm, viisteist tundi kõigi nende tegevustega hakkama saamiseks. aga need autojuhid, kes juhivad äh, alla kolme pooletunniseid autosid, ei peaks kinni pidama tööaja äh, reeglitest, kuna need reeglid ei kehtiks äh, sõidukijuhtidele, kes juhivad alla kolme poole tunniseid autosid. praegu autokijuhid, autojuhid võivad tegeleda autojuhtimisega, laad-, peale- ja mahalaadimisega. nelikümmend näiteks ähm, äh, sõidukijuht, kes praegu äh, nädala jooksul viiskümmend kuus tundi autot juhib, võib neli tundi tegeleda muude tegevustega. Äh, kui see puudutaks nüüd ja, ja FIE-d võiksid viiskümmend kuus tundi tegeleda sõidukijuhtimisega ja kolmkümmend tundi iga nädal, iga kuu tegeleda muude tegevustega. kui võetakse vastu, võetakse vastu komisjoni ettepanek, siis äh, kaupade kättetoimetamisega tegelev autojuht ähm, mm, neil oleks äh, tunni, igal päev, iga päev kolmteist tundi selleks, et äh, tegeleda kaupade peale mahalaadimisega ja äh, autojuhtimisega ning mida see tähendaks äh, Euroopa kodanikele, kes ju liiguvad samadel teedel raskeveokijuhtidega kes võivad siis äh, autot juhtida kolmteist kuni viisteist äh, tundi päevas. ja Euroopa Transporditööliste Ametiühingute Liit arvab, et äh, see ettepanek ei tagaks enam liiklusohutust Euroopa teedel. komisjoni praegune ettepanek äh, hävitab äh, lojaalse konkurentsi ja see oleks äh, stiimul, mis äh, tähendaks, et suureneks vale mm, FIE-de arv ja suur-, vale FIE-de arvu suurenemine on praegu olnud piiratud, kuna meil on olnud töö- ja puhkeaja direktiiv. kahe tuhande teise aasta direktiivis on ette nähtud Mm, ka selle, äh, see, et kaasatud on FIE-d ja seda õigustalitus ka eile kinnitas. kõige sagedamini mainitud argumentide hulgas selleks, et äh, on öeldud, et äh, FIE-de kaasamine tähendaks katastroofilist mõju väik-, VKE-dele, aga see on vale kõik VKE-d, kes kasutavad, kes annavad tööd ühele või mitmele autojuhile, ei ole ohustatud, vaid äh, siin on mängus teised huvid. Äh, autoveod on väga olulised sellepärast, et äh, osutatakse odavaid ja väga paindlikke teenuseid ja neid on raske kontrollida ning äh, seetõttu äh, Renault, äh, kes ostab sisse teenust sisse väikeettevõtjatelt, sunnib meid toimima dumping, dumpingu tingimustel. me ei tahaks siin nüüd rääkida Rochelli näitest huvitatud ollakse mm, odavast tööjõust ja mis puudutab valefiiesid ja praegust ettepanekut, siis äh, siin jätakse, jätakse tähelepanuta äh, see, et äh, inimesed on deklareeritud töötajatena ühes liikmesriigis, aga nad töötavad tegelikult teises liikmesriigis ja neid on raske kontrollida, eriti kui tegemist on vale FIE-dega, siis neid on võimalik kontrollida üksnes nendes äh, liikmesriikides, kus nad on deklareeritud. Euroopa Komisjoni praeguses äh, ettepanekus ei ole mingit kontrollimehhanismi, mis äh, võimaldaks vältida sotsiaalset dumpingut autovedude alal. ja seetõttu on äh, komisjoni praeguses ettepanekus palju puudujääke ning ähm, see on väga halb äh, selle sektori sotsiaaltingimustele. vaja oleks kuulda võtta mõistuse häält Euroopa Liidu otsuste langetamise protsessis. transporditööliste ametiühingute liik äh, te teeb ettepaneku, et me meil oleks selline õigusakt, mis hõlmab, hõlmaks kõiki äh, autojuhte, kas oleksid kontrollimeetmed ette nähtud äh, FIE-de puhul, oleks ette nähtud kaasvastutuse põhimõte, mis äh, on praegu juba määruses viissada kuuskümmend üks kirjas. see võimaldaks, võimaldaks lahendada äh, sõidu- ja puhkeaja probleem, probleemi ühiselt äh, ja see kaasaks nii äh, sõidukijuhte kui tellijaid. Äh, olemasolevate olemasoleva aruande alusel Euroopa Komisjon esitaks äh, aruandeid komisjoni, äh, nõukogule ja parlamendile. Äh, kahe tuhande kümnendal aastal vaadatakse läbi ka tahvegraafi sõidumeeriku direktiiv ja see võimaldaks ka siduvat kontrolli äh, Äh, ja tööaja äh, äh, paremat kontrolli. meie jaoks on huvi, mm, huvitav ka raamatupidamine ja suhted klientidega ja et need ei käi tööaja alla tööajaks, tööajana nähakse ette üksnes äh, transportimist ja sellega seotud äh, tegevusi. me ei taha piirata FIE-de tööaega, aga me tahame äh, panna paika sea-, paika seadusandliku raamistiku, mida kõik veoautojuhid peavad järgima. see on esimene etapp, aga me soovime ka seda, et uues määruses tegeldaks valefiiade probleemidega, meie jaoks on see väga oluline. selleks, et äh, panna paika äh, ühtne raamistik ja meil on kolm äh, elementi, mis meie jaoks on lahutamatud. esiteks ohut-, töötervishoid ja tööohutus ning lojaalne konkurents. me ei soovi rünnata äh, vale, FIE-sid, vastupidi, me soovime teatavaid garantiid, mis tagaks nii liiklusohutuse Euroopa kodanikele kui töötervishoiu ja tööohutuse eh, transporditöötajatele ning lojaalse konkurentsi, mis eh, on eh, sõnastatud direktiivi artiklis üks. aitäh, aitäh selle väga täpse vastu, ülevaate eest. härra Marko Dion Te olete Euroopa Maanteetranspordi äh, Ametiühingu esindaja, ÜTR-i esindaja, kes on ja teil on samuti äh, aega kümme minutit. aitäh. So, uh, Mrs. Bauer for uh, your kind invitation to take part in this hearing. suur tänu ka proua Bauerile selle kuulamise organiseerimise eest meie ühing on valmis sellesse arutelusse panustama ja aitama kaasa ka teie komisjoni aruteludele, mis puudutavad komisjoni plaani muuta direktiivi kahe tuhande teisendast, teisest aastast number viisteist. meie ühingusse kuulub umbes kakssada tuhat väikest ettevõtet transpordisektoris nii läänest kui idast seal on kokku umbes sada tuhat äh, veokit. võttes arvesse viimaseid arutelusid Euroopa Parlamendis äh, tööaja direktiivi kohta number viisteist, siis meie soovime, et äh, füüsilisest isikust ettevõtjad, autojuhid jääksid siit välja. kõigepealt maanteeohutuse tõttu liiklusohutus on ju pidevaks probleemiks transpordiettevõtetele. härra Barillo juba mainis äh, väiksemaid äh, veokeid, aga ma tuletaksin meelde, et kahe tuhande üheksanda aasta määrus äh, kuuskümmend kaheksa, mis muutis üheksandat korda nõukogu määrust Äh, ka kaasab esimest korda väiksemad äh, sõidukid. Äh, kui sellel, nendel on juurde pandud mingisugune lihtsustatud adapter. see sektor on juba Euroopa kõige ohutum, mis puudutab liiklusõnnetusi. ma tahaksin välja tuua mõningad numbrid viimane Euroopa maanteeohutuse observ-, seirekeskus see raport ütleb, et ainult kolm protse-, alla kolme protsendi liiklus öö, öö, õnnetustest on põhjustatud kergeveokite poolt. mis puudutab autosid ja taksosid, siis nende protsent on üle viiekümne. kergesveokitel on see alla kolme protsendi siis ja see raport puudutab äh, kahe tuhande kaheksandat aastat, ehk siis aega ennem kahekümne kolmandat märtsi. UTR-i, meie organisatsiooni puudutab ka juhtide tervishoid, aga ma tooksin siin välja kahe tuhande seitsmenda aasta tervishoiu-uuringu tulemused. kõige rohkem töötasid ja puutusid kokku füüsiliste ohtudega põllumajanduse, kalanduse ja ehitussektori Äh, inimesed. Ähm, seal oli õnnetuste arv äh, neliteist protsenti, äh, meie sektoris on see alla viie protsendi. nüüd mis puudutab konkurentsivõimet, ma tooksin välja siin ähm, peamise põhimõtte füüsilist isikust ettevõtte võtjatest autojuhtide puhul, neil on tegemist ka finantsriskidega. palgatöölised ei riski sellega, aga füüsilisest isikust ettevõtjad teevad seda. kui nüüd seda direktiivi rakendada FIE-dele, siis nende töö on pärsitud roh-, sellisel moel, mis ei kehti teiste juhtide puhul nad võivad sõita vähem tunde nädalas. samuti öö, äh, diskrimineeritakse neid võrreldes teiste sektorite töötajatega. niisiis, äh, konkurentsi, konkurents küll öö, äh, võib-olla on õiglasem, aga diskrimineeritakse FIE-sid. UTR on alati välja toonud, et peamine transpordisektori, maanteetranspordisektori dumpingu probleem on seotud tariifide ja kuludega praegused transpordi, transpordimäärad on palju madalamad kui selle teenuse osutamise kulud. ehk siis meil on mingisugust e-, e-, e-, ehk siis ma räägin siin miinimumtranspordikuludest pluss miinimumsissetulekust, millega on võimalik ellu jääda ja ettevõtet elus hoida nagu te teate, siin sektoris, see sektor kannatab praeguse kriisi käes tõsiselt, vähem on äh, kliente, tariifid vähenevad, ettevõtted on sul-, ennast äh, sulgenud. niisiis Lääne-Euroopas on äh, transport vähenenud kuni viiskümmend protsenti, kuni seitsekümmend protsenti isegi Ida-Euroopas. see tähendab aga ka suurenevat tööpuudust. samuti transpordituru struktuurne olukord on muutunud nõrgemaks, krediidile on võimalik raskemini eh, ligi pääseda. Eh, ennem oli öö, eh, öö, nii, niisiis, kui me midagi ette ei võta, siis me keerame hapnikku selle sektori puhul kinni. tõsi on see, et problema-, problemaatilisemad sektorid on FIE-d, me, me, me teame seda, me üritame probleeme lahendada, aga kui vaadata Euroopa liikumisriikide probleeme, siis võib näha, et ei üritata reguleerida tööaega pigem üritatakse rakendada olemasolevaid reegleid rangemalt ja sisse tuua uusi reegleid. eriti tuleb välja tuua siin professionaalsete organisatsioonide aktiivne roll. lõpetuseks, kolmas põhjus, miks on välja jäetud FIE-d, seire era- ja tööaja selge vahetegemine FIE-de puhul on võimatu tööaeg FIE-de puhul on palju vähem struktureeritud ja palju paindlikum, sest nende majandusalane tegevus on, tingib seda. samuti on seetõttu võimatu jälgida seda, seda tööaega. on, on väga raske kinni pidada registreerimisnõuetest ja tööaja nõuetest, seetõttu Äh, FIE-del ei ole ka mingisugust administratiivset struktuuri, äh, mis teda toetaks, äh, ta peab tegelema ka näiteks klientidega kontakteerumise ja nii selliste küsimustega ja FIE-de väljajätmine puudut- äh,, muudab raskemaks ka rakendamise probleemid. praegused äh, ametivõimud ei tea täpselt, kuidas äh, seda direktiivi FIE-de puhul rakendada kokkuvõtteks, UTR toetab realistlikku lähenemist. me kaitseme Euroopa integratsiooni, maanteeohu, liiklusohutust ja juhtide ähm, tervist. aga kogemused, äh, praegune finantskriis ja viimased arengud äh, on midagi sellist, mida Euroopa Parlament peaks arvesse võtma. Euroopa korralik poliitika peaks peegeldama FIE-de tegevuse äh, tõhusust. mõistliku hinnaga on võimalik konkurentsivõimet tõsta ja ei tohi peale panna liigseid finantspiiranguid, eriti arvesse võttes, et praegu on tegemist finantskriisiga. aitäh, aitäh mõlemale äh, külalisele väga huvitav oli kuulda selliseid äh, Äh, ülevaateid äh, probleemidest, meil on kaks mm, sõnasoovijat, ma pean vaatama, kas meie nimekiri on siiski täielik, et kes soovivad praegu sõna saada, neli. ma ei tahaks üles kutsuda kõiki sõna võtma, mida rohkem sõnavõtjaid on, seda vähem on teil aega. nii et igaüks saab poolteist minutit äh, härra Richard Valbur ja siis härra Koferaati, härra Valbur, palun. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci v úvodu. Eh, ma, aitäh, ma sooviks sissejuhatuseks öelda, et eh, ma olen täiesti eh, nõus ametiühingute esindajate mm, poolt väljendatud arvamusega, miks on üldse ähm, loodud äh, FIE-d? sellepärast, et äh, tööandjad ei taha kinni maksta nende äh, kindlustusi, nende haiguskindlustusi ja sellepärast sellised süsteemid ongi välja mõeldud. ma olen sellise arvamuse vastu, et inimene võiks töötada nii kaua, kui ta soovib, see on tõesti mõttetu see ei ole mõistlik. vahel on vaja kaitsta inimest tema enda eest ja me teame, et tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal võeti vastu esimene konventsioon, mis piiras tööaega. ma ei ole nõus sellega, et inimesed, kes töötavad äh, piiramatu tööajaga, et nad ei ohustaks äh, kaasinimesi Tšehhi Vabariigis toimunud õnnetused ainult kinnitavad seda. Need on inimesed, kes on väga äh, väsinud, ma olen äh, nõus sellega, mida meie külalised ütlesid, et äh, et me saaksime tun-, sundida inimesi töötama orjadena. aitäh mm härra Kofferati ja siis proua Turunen. aitäh, proua esinaine. ohutus on minu meelest kodaniku õigus ja see peab olema tagatud parimates võimalikes tingimustes ja meie jaoks peab olema tegemist prioriteediga. kõik muud meetmed kõiki muid meetmeid tuleb äh, vaada-, vaadelda just sellest aspektist, nii et äh, ohutus peab äh, olema üks nendest kriteeriumitest, mida me arvesse võtame selle mm, teema puhul. ma arvan, et meil on küll probleem, mida me peame lahendama ja sellepärast ma arvan, et äh, samad normid peavad kehtima kõigile, ükskõik, kas tegemist on äh, FIE-dega või äh, palgatöötajatega. ma loomulikult tunnen VKE-de probleeme, ma tean, millised on FIE-de ja vale-FIE-de probleemid, aga meil on vaja leida lahendusi toetuste või suunatud meetmete abil. aga see ei tohi toimuda sellises äh, vormis, et see ohustaks äh, liiklusohutust. ning samuti põhjustab see konkurentsimoonutusi. proua Turunen, palun. Det er lidt vanskeligt at dele den her debat op. Nu har vi gjort det, javel, men... Suur tänu ja <clears throat> tõepoolest on see väga raske äh, ülesanne, kuidas seda kõike nüüd jaotada, kuid ma oleks hea meelega ähm, küsi-, esitanud küsimusi härra äh, Krammerile, härra Barillole ja ma lugesin ettekande teile, kui nagu ma tulin, kuid mul on äärmiselt konkreetne küsimus kontrolli ja ohjamise osas. sest tihtipeale oponendid väidavad, kaasa arvatud siis ka et-, eraettevõtjad, et seda on võimatu kontrollida äh, määrusena. kuid härra Kraamer oma äh, ettekandes, mida me nüüd hetke pärast kuuleme, on öelnud ka seda, et ähm, eraettevõtjad ei jälgi nende tööaega, aga, aga sõidumeerik seda teeb ja see on, sobib mõlema äh, Äh, kategooriaga. digitaalne tahograaf võiks Ameerika hakkab tööle niipea, kui äh, võidid keeratakse, aga kas eraettevõtja ja ehk siis härra Kraamer mainis ka mõne sõnaga kontrolli või seire võimalust digitaalse sõidumeeriga kaudu, ma ei näe, millised need probleemid oleks. ma mõtlen, et me saaksime selle direktiiviga küllaltki lihtsalt toime tulla. teine küsimus, mis puudutab äh, siis niinimetatud võlts et eraettevõtjaid, siis me leidsime, et, et sellised sõnad on kirjas, aga kuidas me need juriidiliselt defineerime? see on juba märksa keerulisem. ma püüan kiiresti toime tulla nüüd. mis siis juhtub, on see, et kui inimesed on eraettevõtjad, aga aga nad on tegelikult töövõtjad ning seetõttu nad ei kuulu pensionireeglite eh, äh, haiguspuhkuste, emaduspuhkuste, muude reeglite alla, kas ei ole ohtlik, et me tekitame kolmanda kategooria, mis on töö, võtjad ja tööandjate vahel? proua Rapti ja siis äh, proua Grüni. E, aitäh, proua esinaine, ma teen väga lühidalt. ma arvan, et äh, seadusandlust äh, tuleb laiendada, nii et see hõlmaks ka FIE-sid. tegemist ei ole mitte tööaja probleemiga, vaid sellega, et peab olema tagatud ohutus ning veel üks asi, me teame, et see direktiiv ähm, omab otsest mõju VKI-dele. ühelt poolt me sooviksime VKI-sid toetada, aga teiselt poolt äh, sooviks äh, me anda Euroopale sotsiaalse näo ja me peame neid äh, erinevaid asju oma eh, seadusandluses ühendama, nii et me tõesti näitaksime head eeskuju, kui me kaasaksime ka FIE-d. aitäh, proua Pascal Grüni ja siis viimase kõnelejana saab sõna härra Toomas Händel. aitäh, mis puudutab siis äh, tööohutust ja maanteeohutust, ma olen nõus sellega, mida ütlesid minu kolleegid, nii et ma ei räägiks sellest, ja Prantsusmaal me võime konstateerida seda, et tööaja vähendamine äh, transpordisektoris on vähendanud ka äh, õnnetuste arvu, aga mis puudutab äh, nüüd valefiiesid, siis tegemist on tõesti väga äh, ebalojaalse konkurentsiga Euroopa Liidu liikmesriikides, nii et sellepärast ma arvan, et neid ei tohiks välja jätta. mis puudutab kontrolle, siis äh, tuleb äh, võtta arvesse äh, töö, sõiduaeg ja sellega seotud aeg ja mitte muid asju ja sõidumeerikud võiksid selle probleemi lahendada. mina konstateerin ka seda, et äh, paljud äh, ettevõtted äh, Prantsusmaal loovad valefiiesid teistes liikmesriikides, see probleem oleks vaja ära lahendada. ma arvan, et mu kolleegid võiksid samasugust e-, e-, minu eeskuju järgida. Ähm, aitäh, ähm, kolleegid siin kommenteerisid asja, aga võib-olla viimane kol-, kolleeg härra Toomas Hendel ka esitab teile küsimusi ma proovin. esimene küsimus, ma sooviks mõlemalt eksperdilt küsida, et kuidas nad kujutavad endale ette Äh, seda kontrollimist, kui keegi tahab äh, Rumeenias kontrollida Hispaania äh, autojuhti ja tuvastada, et kas ta peab kinni oma tööajast ilma selleta, kui on olemas see õiguslik alus, et kas tegemist on FIE-ga või vale FIE-ga. ma sooviks, et kolleegid vastaks sellele küsimusele ning ma, teiseks ma loodan, et kolleegid on minuga ühel, et eksperdid on nõus minuga, et et äh, tervisekaitse oli väga oluline kogu aeg ja minu meelest on absurdne, kui öeldakse, et tegemist on FIE-de äh, diskrimineerimisega, kui neid kaasatakse direktiivi, mis näeb ette töötervishoiu. Äh, kui ma nüüd neid asju koos vaatan, et siis on tulevikus äh, võib-olla FIE-del võimalik äh, sõita kaheksakümmend kuus tundi ja veel kakskümmend tundi tegeleda muude ülesannetega, kes sellega hakkama saab? ning kolmas asi, ma tuleks tagasi selle juurde, mida ütles härra Koferaati, mm, tegemist oleks tohutute konkurentsimoonututega, moonutustega, kui äh, FIE-d mm, tegeleksid loondumpingu ja sotsiaalse dumpinguga kogu Euroopas, see ohustaks püsivaid töösuhteid. kas direktiiv, kas eksperdid soovivad, e-, et neile tulevikus tehtaks selliseid etteheiteid või et neid etteheiteid tehaks, tehtaks komisjonile? ma annan mõlemale külalisele kaks minutit, et ta vastaks, et nad vastaksid neile küsimustele. kõigepealt härra Puuja Merci beaucoup. Um, allow me to answer also my kui lubate, mis mina vastan oma emakeeles itaalia keeles. mis puudutab äh, viimast kolme küsimust, äh, mis mulle on suunatud, siis kui me räägime näiteks kontrollidest Rumeenias vaadates tööaega inimese puhul, kes töötab Hispaania ettevõtte jaoks, siis jällegi meil äh, tuleb siin mängu üks oluline dimensioon, mis puudutab kontroll, äh, inspektorite koolitamise teostamist, sest tihtipeale transpordiföderatsioonid on need, need, kes soovivad rohkem äh, kontrolli ja samuti ka inspektorite tegevuse finantseerimist ja kohaliku politseiabi omaenda ohutuse nimel. sest äh, see on väga keeruline, sellepärast et äh, ähm, äh, väga raske saada lisatoetust ja rahastamist politseijõudude jaoks. ning kui me räägime tööajast ja ohutusest, siis ma äh, mõni hetk tagasi äh, mainisin erapooletut statistikat ning sellega demonstreerisin, kuidas paljudes teistes sektorites liigse tööaja tõttu tervis kannatab. ning edasi, kui me räägime ka konkurentsivõimest, siis ma jällegi kordaksin, et tegelik probleem, mis puudutab sotsiaalset kaadamist, tuleneb äh, transpordiettevõtetest, mis äh, palkavad äh, autojuhte, maksavad neile väga vähe võrreldes palgatasemetega teistes liikmesriikides ning äh, panevad need tööle töötingimustes, mis on äh, täiesti kohutavad autojuhtide jaoks. sest kui äh, pidurid ei tööta, Äh, ja te sunnite äh, autojuhte väga kiirelt, äh, väga kiirete lühikeste tähtaega kaupa viima ühest kohast teise, siis järelikult maanteede ohutus langeb kahtluse alla. aitäh, mul on väga kahju, et te peate kinni pidama sellest parlamendi põrgulikust rütmist, et igalühel on aega kaks minutit, aga te saite sellega väga hästi hakkama. härra Pariga kaks minutit on teil aitäh! mis puudutab kontrolle, siis meil on üks ettepanek, mis võtab arvesse mõlemat statuuti. kontrollid võiksid, meil võiksid olla sellised kaasvastutusega kontrollid et selleks, et kontrollida palgatöötajaid, tuleb minna ettevõtetesse, selleks, et kontrollida FIE-sid, tuleb öelda, et on kaasvastutus ähm, tellijal. ja kui toimub õnnetus, siis äh, võib äh, minna ja kindlaks teha, kas ta on vastutav või mitte. ja siis on meil tagatud äh, ka see, et väheneb halduskoormus. ning teine asi nüüd äh, juriidilisel tasandil, kui meil on vale FIE-dega tegemist, siis me peame siis raiskame Euroopa raha selleks, et vaadata, et kui palju neil kliente on ja kui me oleme leidnud inimese, kellel on üks klient, siis me ütleme, et tema on vale FIE ja, ja siis järgmine päev tuleb see inimene ja ütleb, et mul on kaks klienti ja ma ei ole vale FIE tuleb arvesse võtta selliseid asju, tuleb arvesse võtta ähm, tööohutust, aga ka sotsiaaldumpingut. kui äh, tänapäeval ähm, Prantsuse autojuht saab sada eurot, siis Ungari autojuht kolmkümmend viis eurot ja mm, kuidas lahendada seda pro-, preemi, et äh, vale FIE-sid saadetakse ühest riigist teise, seal ei ole mingeid äh, Äh, äh, võimalusi seda takistada, sest äh, igaüks vastutab oma FIE-dest ja mitte kellegi teise omadest. Ähm, see on ettepanek, mis läheks vales suunas ning me ütleme, et kõigepealt peaks olema direktiiv, mis hõlmaks kõiki ja siis oleks meil vaja määrust, mis hõlmaks vale FIE-sid. ja te teate, ähm, milliseks kujuneks olukord valefiiedega, kui see direktiiv üle võetakse riietes ri,, erinevate riikide õigustesse? aitäh, me jõuame nüüd selle kuulamise teise mm, osa juurde, mis äh, siis äh, puudutab rohkem äh, logistikat ja ohutust. ja ma annan sõna kõigepealt härra Henk Kraamerile, kes on Euroopa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 ma tahaksin samuti sõna võtta sellel teemal, mis on viimastel aastatel nii palju vaidlusi tekitanud. ma olen selles valdkonnas tegutsenud seitsmekümne üheksandast aastast ja see teema on üleval olnud sama kaua. paar minu isiklikku järeldust kõigepealt ja siis paar konstruktiivsemat ettepanekut. mina esindan DLN-i, Hollandi transpordioperaatorite liitu meil on umbes äh, kuus tuhat äh, ettevõtet, äh, kuhu kuuluvad nii FIE-d kui suuremad transpordiettevõtted. meil on umbes viis tuhat väiksemat transpordiettevõtet, mida, kus siis omanikud ise juhivad autosid ning nemad on uhked oma tegevusele üle, nad soovivadki väiksena edasi tegutseda mõningad ettevõtted võetakse suuremate poolt üle aga kõik on tegelikult ju alustanud ainult ühe autoga. ma nüüd tooksin välja paar isiklikku järeldust Euroopa Transpordi Föderatsiooni öö, positsiooni kohta. kõigepealt, tööaeg tagab sotsiaalkaitse töötajatele ja see on suur saavutus kõigi jaoks. ETF räägib siin ka FIE-dest. äkitselt on nüüd tarvis olukorda muuta. miks selline muutus nüüd vajalik on, kas see sek-, selles sektoris endas on toimunud mingisugused suured muutused, näiteks kas, kas FIE-de ohutus äh, või õnn-, õnnetusnumbrid on suuremad kui teistel, statistika näitab vastupidist. maanteetransport on muutunud ohutamaks tänu Euroopa ja liikmesriikide algatustele ja sektori enda tegutsemisele. Euroopa tasemel on meil uus määrus puhketundide kohta, digitaalmõõdiku kohta ja see on samuti andnud oma panuse liiklusohutuse suurendamisesse. ETF ütleb, et sõltumatud juhid öö, töötavad vähemalt kaks, kaheksakümmend kuni kaheksakümmend kuus tundi nädalas, see on huvitav, sest kahe tuhande kuuenda aasta määrus kuuskümmend üks, mis puudutab sõidutunde, ei, ei räägi ainult ka puhku, puhkusest, vaid ka selle kõrvalmõjudest, ehk, ehk siis, et see vähendab tegelikult olemasolevat aega juhtidele. see kaheksakümmend kuni kaheksakümmend kuus tundi on praktiliselt võimatu. ETF tegeleb ka niinimetatud libafiiedega FIE-d ise on kõige paremaks lahenduseks siin tegelikult, mitmed liikmesriigid on hästi hakkama saanud sellega mm, probleemiga läbi töötajate liikuvuse parandamise. võttes arvesse meie ja paljude teiste Euroopa Liidu organisatsioonide arvamust, siis FIE-de ja teiste autojuhtide kaasamine tööaja direktiivi on vastuolus äh, vaba ettevõtluse ja turumajanduse põhimõtetega. võib ju reguleerida mingisuguse poe lahtioleku aegu. seda võib teha ka kirurgide, elektrite, elektrike, äh, sõiduõpetajate ja ka sõltumatute autojuhtide puhul seega minu meelest oleks tegemist äh, ebasoovitava pretsedendiga. FIE-dest autojuhid ei peaks siia alla kuuluma, sest tule, muidu oleks tulemuseks liigne bürokraatia, mis on vastuolus praeguse Stoiberi raportist tuleneva bürokraatiavastase võitlusega. FIE peab ise registreerima oma tööaja ja üht, ükski ametnik ei saa ju tõestada vastupidist. digitaalne tehnograaf, eh, tehnograafist ei ole mingisugust kasu tööaja registreerimisel ning FIE-l on ju tegelikult huvi valetada töötundide esitlemi-, esitamisel. ma tuletaksin teile e-, meelde aega enne sõidumeerikuid. autojuhtidel pidi olema logiraamat oma sõidutundide kohta ja ei ole eriti üllatav, et tegemist oli valede raamatuga pigem sõidumeeriku läbi saab tagada, et äh, juhid piisavalt puhkavad ja FIE-d ei tohiks sõita üle üheksakümne tunni kahe nädala jooksul. puhkuseaega aga arvestatakse kahekümne kaheksa päeva lõikes. see kehtib üle terve Euroopa Liidu. nüüd, et tagada võrdseid võimalusi, sooviksime me et sõidu- ja puhketundide määrustikku rakendatakse üle Euroopa Liidu tõhusalt. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast tõust-, kahekordistatakse veel kontrolle, see on kõige tõhusam viis olukorra parandamiseks, samuti tuleb tagada, et tööandjad oma töövõtjatest autojuhte eh, ei kuritarvitaks ei tohi ka määrustest kõrvale hiilida näiteks mingis, mingisuguste kollektiivsete lepingutega. sest äh, FIE-d seda näiteks teha ei saa, seega tingimused ei ole võrdsed. Äh, sõidu ja äh, puhkeaegade määrus reguleerib peamist päevaosa äh, autojuhi puhul. teised määrused tegelevad näiteks hoolduse, peale- ja mahalaadimise ja muude küsimustega. FIE on ju ettevõtja, tal peab olema õigus oma ettevõtet juhtida, tal peab olema õigus tagada oma ettevõtte likviidsus ja Äh, läbi on vaja viia ka mitmeid äh, kontrolle, äh, näiteks kontrollimaks FIE-de maksujõulisust. eelmise kuu raportis räägitakse ka sellest, et liiklusohutuse tingimuste täitmine on üks eeltingimus üldse litsentsi saamiseks kas me hoolime äh, FIE-de ohutusest, tervisest, loomulikult me, meil on erinevad organisatsioonid, mis rõhutavad öö, äh, piisava puhkuse vajalikkust ja nii edasi, aga probleemiks on Euroopas loomulikult see võltsfiiede küsimus, väga raske on nendel kahel vahet teha. Hollandis on meil paika pandud üksikasjalikud süsteemid tööhõive ja maksuõigustiku jaoks, aga see võltsfiiede küsimus ei ole enam probleemiks meil. liikmesriikide transpordiettevõtted esitavad allhankeid ainult tõelistele FIE-dele, kui nad seda ei tee, peavad nad maksma ka öö, sotsiaalmakse võltsfiiede puhul niisiis liikmesriigid, kellel pole õigustikku selles valdkonnas paika pandud, peaksid seda kiiresti tegema, et rakendada ka korralikult Euroopa määrustikku. see on hea võimalus luua võrdsed võimalused ja vältida pettusi. tundub, et äh, autojuhte on ka vähe, see olukord halveneb tulevikus veelgi. Hollandis on meil tegemist vananemise probleemiga, selleks on meil tarvis äh, kaheksa tuhat kolmsada uut autojuhti igal aastal, sama probleem on Skandinaavias, Belgias, Prantsusmaal, isegi Poolas. ettevõtjad soovivad äh, värvata uusi autojuhte, aga see tähendab ka seda, et autojuhid ise võivad valida endale tööandjaid, kes pakuvad kõige paremaid tingimusi liiklusohutus nüüd. see, see on sageli põhjenduseks, miks viied pea, FIE-d peaksid olema selle direktiiviga kaasatud. proua esinaine soo-, soovitab kõnelejale kiiresti lõpetada. me ei ole mingit põhjust järeldada, et FIE-d on ohtlikumad kui tavaautojuhid. Hollandis viisime me läbi uuringu, nüüd kõneleja katkestatakse. aitäh, ma arvasin, et te räägite meile logistikast, aga tegemist oli millegi muuga. kõigepealt saab sõna, nüüd saab sõna proua Andrea Kusic, te olete Verdi Ühendatud Teenuste Sektori Liidu logistika ja postiteenuste osakonna juhataja. ma, ma ei tea, millest te meile nüüd räägite, kas logistikast või millestki muust, teil on sõna kümneks minutiks aitäh, proua esinejana, lugupeetud daamid ja härrad, ka mina tänan teid võimaluse eest siin sõna saada. ma olen ametiühingu Verdi aseesinejana, kellel on kaks koma kolm miljonit äh, liiget ja kolmkümmend tuhat neist äh, töötavad siis autovedude alal. juba seitse aastat tagasi oli Euroopa seadusandja arvamusel, et miinimumnõuded on vajalikud äh, tööaja puhul selleks, et tagada liiklusohutust ja kaitsta ähm, tervist ning äh, kujundada mm, õiglasemalt konkurentsitingimusi selles sektoris. kahe tuhande teise aasta direktiiviga viisteist äh, seda ka tehti ja alates märtsist kaks tuhat üheksa kehtib see direktiiv kõigile autojuhtidele, aga seda ei rakendata kõikjal seitsme aasta jooksul on äh, liiklusolukord Euroopa teedel äh, muutunud äh, liiklus on muutunud tihedamaks, konkurentsi muu-, moonutused selles valdkonnas on muutunud teravamaks ning see ohustab mm, väsinud autojuhte ja kõigi liikluses osalejate ohut-, ohutust ettepanekus äh, äh, eiratakse tõsiasja, et äh, et autojuhid peavad tegema veel väga paljusid muu, muid asju lisaks auto juhtimisele, nagu äh, kauba peale ja maha laani, laadimine, sõiduki puhastamine ja kõik muud asjad, mis, mida oleks võimalik ka digitaalse sõidumeerikuga katta. ja mis, ähm, millised äh, põhjused äh, ole, äh, siis räägiksid selle poolt, et et mm, määruse viissada kuuskümmend üks kohaldamisest ei piisa. Ähm, praegu on meil ette nähtud kaheksakümmend Äh, nädalas kuuskümmend aega, kuuskümmend tundi tööaega ja äh, kui see direktiiv läbi läheks, siis oleks ette nähtud kaheksakümmend kuus tundi ja alla kolme poole tunnis, tonniste veoautode puhul ei oleks mingeid piiranguid. Äh, nii et need autojuhid võiksid töötada täiesti piiramatult. ja taga järjed äh, FIE-dele oleks, et äh, väikeettevõtted äh, saaksid osutada allhanketeenuseid suurt, suurtele ettevõtetele ning lisaks olemasolevatele erinevustele, mis Euroopa Liidus olemas on, mm, sotsiaalpoliitikas ja maksupoliitikas ja tööjõukulude osas äh, suureneksid need erinevused äh, veelgi, kui meil oleks äh, erinevused tööaja puhul ning meil oleksid, oleks suuri probleeme tööandjate ja töövõtjatega ning ma lõpp, annaks praegu ülevaate Saksamaa kohta, Saksamaal on meil nel-, umbes nelikümmend viis tuhat ettevõtet, mis tegelevad transpordiga, väga suur osa neist on, on väikeettevõtted, kus on väga vähe töötajaid ja ainult nelja protsendil ettevõtetest on rohkem kui viiskümmend äh, töötajat. see tähendab, et meil on väga palju äh, FIE-sid, kes äh, ise autosid juhivad ja suurte ettevõtete strateegia seisneb selles, et neil oleks võimalikult palju FIE-dest autojuhte äh, ja mõned näited, Schenker, äh, mis on globaalettevõte, mis, äh, mille peakorter on Saksamaal, aasta alguses äh, tegi oma palgalistest ettevõtetest FIE-d, tööülesanded on samasugused, aga neil on kohustus oma autot, autosid liisida ning DHL teeb selliseid asju paljudes Euroopa riikides ning LKV Augustin, mis, mille peakorter on Austrias kohustab eh, FIE-sid, äh, autosid liisima ja see olukord teravneb veelgi majanduskriisi ajal. Äh, Saksamaal on äh, käibed vähenenud kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti, pankrotijuhtumite arv on hüppeliselt tõusnud VKE-de puhul ning see viib selleni, et Äh, toimub konkurents äh, kulude ja tööaja vallas. Äh, alates kaheksandast töötunnist juba tõuseb mm, õnnetusrisk ja pärast seitseteist tundi ärkvelolekut on ähm, reageerimisaeg äh, samasugune nagu inimesel, kellel äh, on äh, vere alkoholisisaldus null koma viis mm, promilli ja pärast kahekümne nelja tunnist ärkmelolekut on see samasugune nagu inimesel, kelle vere alkoholisisaldus on üks promill. enamikus riikides on lubatud null koma viis promilli mm pikkade tööaegade tagajärjed äh, on äh, sellised, et äh, et autojuhid ei ole keskendunud sõitmisele, et nad uinuvad rooli taga ja see ei sõltu sellest, kas inimene on FIE või palgatöötaja. tööaegade kontrollimine tähendab suuremat halduskoormust, kontrollimine on võimalik ainult oma koduriigis ja koh-, tihti on vaja kaasata rohkem kui kolme ametkonda, Maksuametit, mis ähm, tegeleb FIE-dega, äh, liiklus äh, äh, ametkonda ja siis ka tööministeer-, küsimustega tegelevad ministeeriumid. Saksamaal on kaubaveoamet nimetanud seda olukorda alarmeerivaks ja sedastanud, et äh, sotsiaaleeskirjade rikkumised on väga oluliseks teguriks raskete liiklusõnnetuste puhul. see tähendab, et äh, tööaja ja õnnetuse riski puhul on äh, suur, on seos. Euroopa Liiklusohutuse Nõukogu on lasknud koostada uurimuse, mida ma tahaksin teile eh, meelde tuletada. üleväsimus mängib eh, kahekümnel protsendil veoautodega toimuvatest õnnetustest suurt rolli, aga väsimust eh, ei märgita kunagi ära, sellepärast et see tähendaks otsekohe, et autojuhid oleksid vastutavad nende õnnetuste eest viiskümmend protsenti küsitletutest, küsitletud autojuhtidest pikkadel distantsidel äh, Äh, äh, jäävad rooli taha magama sekundiks äh, ja suurem oht on selleks siis, kui tehakse tööd öösel või töötatakse liiga kaua. Euroopa Liiklusohutuse Nõukogu ütles, et tihti jäetakse ohutuse aspektid kõrvale ja öeldakse, et kaupade ja inimeste transport peab olema paindlik ja toimuma äh, kogu aeg. tööaeg aga mängib otsustavalt rolli selles kontekstis. Euroopas peab olema tasakaal majanduslike tegurite ja sotsiaalsete töötingimuste vahel ja seal ei tohi toimuda mingit, mingeid nihkeid ühte või teise suunda. ning seetõttu on meie kokku kokkuvõte, et äh, tagamaks parimat äh, tööohutust kõigile ja paremat äh, liiklusohutust kõigile liikluses osalejatele, on vaja kinni pidada töö- ja puhkeajast ja luua samad tingimused kõigile. eristamine tõeliste ja valefiiede vahel on võimalik ainult siis, kui neid Äh, iga ühti, üksikjuhtumit kontrollitakse. tööaja direktiiv on äh, väga oluline äh, selleks, et tõkestada sotsiaalset dumpingut ja see oleks väga oluline panus Euroopa Liidu liiklusohutuse eesmärkide saavut-, saavutamiseks, suur tänu tähelepanu eest! aitäh, mõned teist lugesid kiiresti, aga ma saan aru, et teil kõigil olid äh, kirjalikud dokumendid oles, olemas, et palun saatke need meie äh, sekretäriaadile, et ka need, kes meie koosolekul ei saanud osaleda, saaksid äh, nendega tutvuda. meil on kümme minutit aega, viis sõnasoovijat, poolteist minutit igaühele. kui veel sõnasoovijaid tuleb, siis saab igaüks ühe minuti. võib-olla ma saaksin kõigepealt kõigepealt anda sõna raportööril. proua Bauer, kas te tahate sõna võtta alguses või lõpus? lõpus. no selge. Äh, kui kas sel- või tahate oodata küsimusteni? Ah, okay. Um, ja ma sooviks nüüd äh, soovisin tervitada proua Costa külalisi, kahjuks nad läksid äh, enne ära, kui ma neid tervitada sain, aga neil oli kindlasti huvitav, nii et äh, sõna, kõigil on poolteist minutit aega. meil äh, aitäh, ma kõigepealt sooviks äh, väljendada kahetsust, et äh, ilmselt äh, keegi, et, et siin ei ole esindajaid Euroopa tööandjate organisatsioonidest äh, ja ma tahaks küsida, et miks see nii on? E, ma mõtlen siin tööandjaid, kes siis osalevad sotsiaalses dialoogis ja mis puudutab parema õigusloome teemat proua Renier, palun jätkake, äh, teil on ainult üks minut aega. jah, äh, räägiti siin digitaalsest sõidumeerikust ma tuletaks neile parema õigusloome projekti meelde. tegemist on härra Stoiberi projektiga ja sellega seoses nõudis ta, et erand erandid loodakse väik-, VKE-dele just nimelt äh, digitaalse sõidumeeriku osas. ma tahaksin seda siin mainida selleks, et äh, äh, siin mainiti probleeme töö- ja puhkeaja korrektse mõõtmisega seoses ja et väga oluline, et kui oluline on see, et see puudutaks et, et, et kaasatud oleks kõik autojuhid, nii FIE-d kui valefiied kui palgalised. härra Van Dalen, palun. Twee concrete punten. suur tänu, kaks väga konkreetset asja. kõigepealt küsimus mõlemale äh, kõnelejale. tuli ka üks küsimus, mille tõstatas ähm, härra Kramer juba alguses. miks äkitselt on meil direktiivis äh, see äh, erategevus sees, varem seda ei olnud ja teine, praegusel hetkel Euroopas on meil eh, mitmeid eh, sõltumatuid eh, eraettevõtjad sisevetes, vetel töötamas ning nendel on ka isiklik huvi selleks, et järgida tööaja ja puhkeaja reegleid. sest äh, nende positsioon sõltumatu ettevõtjal on niinimetatud nagu puhastamine äh, Äh, mõju ja ma usun, et me saame ka maanteetranspordis sedasama rakendada. proua Harkanen, proua Maran kõigepealt, kui me räägime äh, maanteeohutusest, siis see ei äh, tähenda, et me võiksime jätta eraettevõtja kõrvale, sest kui keegi näitab mulle mingit arve selle kohta, et eraettevõtjad on riskantsemad kui äh, töövõtjad, siis ma oleksin nõus, aga keegi ei ole seda informatsiooni andnud. ja iga seadusandlus, mille me parlamendis võtame, peaks olema, peaks põhinema hea informatsioonil. ei ole, sellest ei piisa, kui inimesed lihtsalt eeldavad. kui ma vaatan tervishoidu ja ohutust, siis mõned informas-, andmed on selged, mis vaatavad töötajate töötingimusi ning transpordi sektoris oli viis protsenti, alla viie protsendi problemaatilised. ma usun, et see on statistika, mida me võiksime kasutada ja siin me peaksime kasutama fakte ja arve, mitte muljeid. Ähm, võltsereettevõtted on probleemiks, aga me ei anna, saa sellega antud juhul tegeleda. mida me teeme, on see, et me lahendame ära ühe probleemi ja loome teise. lahenduseks äh, vale eraettevõtjale on see, et me Äh, jät-, ei jäta kõrvale neid inimseadude, äh, seadusandlusest. sõidumeerikuid, kuidas me mõõdame sõiduaega, kas meil on äh, inspektorid, kes istu, istuvad eraettevõtjate kõrval, kui nad lähevad, sõidavad oma koju või kontorisse või saadavad arveid või teevad telefonikõnesid ja seadus peab olema paigas ja kui meil see nii on, siis me peame seda jõustama. suur tänu, proua Mõro! aitäh, ma sooviks teid tänada selle kuulamise korraldamise eest, sest mm, see on tõesti te teema, mis meid väga puudutab, tegemist on tööhõive ja sotsiaalkomisjoniga ja me oleme näinud, kui erinevad on olukorrad ja meie äh, ülesandeks on edendada sotsiaalset Euroopat, me ei saa taluda seda, et nende öö, äh, otsustega, mis öö, äh, Äh, õõnestavad seda direktiivi, mis alates kahekümne kolmandast märtsist äh, kehtib, me ei saavuta seda äh, eesmärki, mis me endale seadnud oleme. aitäh, proua Figureido. Ehm, aitäh, proua eesistuja. jah, on väga erinevaid lähenemisi tegemist on väga põhimõttelise teemaga, meil on kehtiv äh, direktiiv, aga sellest ei peeta kinni, selles direktiivis on ette nähtud, et et kaasatakse ka FIE-d direktiivi kehtivusalasse ja nii see peaks ka olema, aga seda, see lihtsalt, seda lihtsalt ei ole tehtud. ja need kogemused, äh, mida siin nüüd ka ära toodi Saksamaa osas, räägi-, on väga kõnekad. palun vabandust, ma vabandan äh, härra Hendel ja proua Turuneni ees, aga kuna nad on saanud sõna, siis nad, ma rohkem neile sõna ei anna. työntekijöitä edustavilta järjestöiltä, että jos suur tänu, äh, üks küsimus äh, tööandja organisatsioonilt, kui te võiksite valida kahe küsimuse vahel äh,, üks nendest on see, et kui meil on tegemist äh, eraettevõtjaga, kes on osa selle direktiivi reguleerimisalast või kas meil on parem kontroll töö ja puhkeaja üle, siis kumma te nendest kahest valiksite? kõnelejale ei ole mikrofoni. We had a problem with the French uh, uh, cabin and we heard things we should have never heard. <laughs> Saku vielä ihan, kun pol- politiikassa yleensä ei voi valita aina kahden hyvän väliltä, vaan täytyy valita äh, niisiis, poliitikas me ei saa valida kahte head asja, me valime ühe hea ja ühe paha asja. küsimus on siis see, mis puudutab äh, maanteeohutust, kui oleks võimalik valida, kas siis see, et teil on parem kontroll töö ja puhkeaja üle või tegemist on eraettevõtjatega, keda te kasutate põhiliselt, siis kumma te valiksite? suur tänu, ma palun, et meie mõlemad külalised peaksid kinni samast reeglist, et mõlemal on kaks minutit ja lõpuks saab meie raportöör sõna viimasena. proua Kusic, kas alustate? konkreetne küsimus, mis äh, just esitati, oli, et miks äh, nüüd äkki peaks see, tuleks seda kire-, direktiivi hakata kohaldama äh, FIE-dele. seda asja on aastaid arutatud ja direktiiv on loodud ja nüüd peab see direktiiv olema ka ellu rakendatud ja teadmised sellest, et palgatöö töötajatel on samad probleemid kui FIE-del, ei ole midagi uut. ja seepärast võin ma kohe öelda, et FIE-d ei kujuta endast äh, maanteeohutuses suuremat äh, ohtu kui palgalised autojuhid, aga kui neil on äh, väga pikad sõiduajad, siis see oht on olemas. siin ei ole juttu millestki muust, vaid siin on juttu sellest, et äh, kutselistel veoautojuhtidel on vaja tööaja piirangut, äh, kui nad osalevad äh, liikluses, sest muidu kannatavad nad samade probleemide all nagu kõik teised inimesed, kes liiga kaua auto, autoroolis on. aitäh! meie viimane ekspert, härra Kraamer, saab sõna kaheks minutiks. Ehm, allereerst Uh, waarom deze zelfstandigen nu onder de richtlijn? Er is geen aanleiding toe. Ik probeerde dit al aan te geven. kõigepealt see, et kas FIE-d peaksid siin direktiivis sees olema, selle kohta mingisugust pretsedenti ei ole. ennem kui te mind katkestasite, soovisin ma öelda, et alates tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast on Euroopa maanteeohutus järjest paranenud, lugege ükskõik millist raportit Need kõik kinnitavad seda. ka kaubatransport on ohutum. meil on vähem õnnetusi ja vähem ohvreid nüüd siis kas rangemad kontrollid või FIE-d, mina valiksin mõlemad. kontrollida tuleks samamoodi ka palgalisi autojuhte. üks äh, neid aspekte on juba äh, kui, kui see direkt-, direktiiv lõpuks rakendatakse, siis küsimus pole sellest, kas kas FIE-d sinna sisse jäävad või mitte, siin ongi see vastuolu, komisjon ütleb, et me peame tulema välja oma ettepanekuga, aga direktiivis ütlevad nad, et seda pole korralikult rakendatud, seetõttu on siin vastuolu. suur tänu, proua Paul! Köszönöm szépen, elnök asszony, talán még nagyon rövid összefoglalóra van mód. suur tänu ja loodetavasti on mul piisavalt aega lühikeseks kokkuvõtteks. ma olen kogunud ähm, päris palju äh, informatsiooni, mis ei ole kõik otseselt küll seotud direktiiviga, sest see direktiiv äh, puudutab sõidukeid, mis on kaaluga üle kolm koma viis tonni, nagu direktiiv äh, viis 5 ähm, üks, viis kolm üks ja ma püüan muidugi siin kaasa rääkida, kui me räägime stabiilsetest andmetest, kui direktiivi aastast kaks tuhat üks toob äh, nädala töötunnide arvu kuuekümne peale, kuid nelikümmend kaheksa tundi, kui me vaatame seda kes-, kuu keskmist. ja nelikümmend viis, kui me